meine sehr verehrten lugupeetud daamid ja härrad. alustaksime. tervitan teid Euroopa Parlamendi plenaarsaalis. iseäranis hea meel on mul tervitada rahvusparlamentide esindajaid, kuna tänane koosolek toimub meil ühiselt. kakskümmend üks saadikut kaheksateistkümne liikmesriigi parlamendist. see on tore, et nad on kohale jõudnud, iseäranis kui silmas pidada seda, et väljas ei ole just mitte lihtsad ilmastikutingimused meie senine intensiivne dialoog, see tähendab parlamendi õiguskomisjoni ja rahvusparlamentide asjaomaste saadikute vahel, on viinud meid selleni, et täna me saame ühiselt arutada Euroopa riikide perekonnaõigust see on erakordselt suure tähtsusega küsimus, kuivõrd viimaste aastate vältel on hüppeliselt kasvanud eh, perekonnaõiguse valdkonda puudutavate küsimuste osatähtsus. Eh, tihene piiriühine ülene suhtlus ja see on tervitatav, ent sellest tekivad terve rida õiguslikke küsimusi, mis tähendab seda, et rahvusparlamentide tasemel, aga ka üle-euroopaliselt tuleb niisuguseid küsimusi selgelt lahendada. see tähendab, et see on see valdkond, kus tuleb jõuda praktiliste lahendusteni, millest oleks kasu Euroopa inimestele seetõttu on meie tänasel koosolekul täiesti selge väljendus ka praktilisel tasandil. ma tervitan teid õiguskomisjoni nimel, minu kõrval istub Euroopa Parlamendi asepresident proua Diana Wallace, tema asub tänast koosolekut juhtima mina ei saa nagu kogu päeva teiega veeta, mul on täna ka terve rida muid kohustusi, siis tervitan meie seas eh, Melchior Vateleti, kes on Belgia riigisekretär perekonnaküsimustes. ma ei saa siin veel tervitada proua Viviane Redingut asi on lihtsalt selles, et proua volinik jõuab siia öö, alles kella kümneks, selles mõttes, et Brüsselisse ja ilmastikutingimuste tõttu siia ilmselt veelgi hiljem. muu, muus osas tahaksin teile soovida sisulist tõhusat arutelu. see, kes soovib sõna võtta ühe või teise teemade kompleksi osas peab oma kõnesoovi registreerima ja edastama selle meie presiidiumi lauale, siis on meil oluliselt lihtsam sõna anda. ja tehnilises mõttes olgu öeldud ka seda, et teie laudadel on arvukalt dokumente need on koostatud erinevate teenistuste poolt üksikküsimustes ja seoses sellega tahaksin tänada meie hoolsaid kaastöötajaid, kes on hoolitsenud selle eest, et teil need dokumendid juba on ja et te saate nendega ise hiljem lähemalt tutvuda. Need olid minu sissejuhatavad märkused, nüüd annan sõna proua Diana Wallisele ma tänan. parlamendi presidendi nimel, härra Puuseki nimel ütlen ma teile tervitussõnad veel kord omalt poolt ning tahan öelda ka paar sõna meie tänase kohtumise konteksti kohta ja räägin ka sellest tööst, mida parlament on viimastel aastatel teinud ning loodab veel ära teha lähiaastatel teie abiga ja toetusega loomulikult. nii, eesmärgiks on meil meie kodanike elu lihtsustamine eh, piiriüleselt, kui tegemist on perekonna asjadega. ma arvan, et lähtepunkt peab olema järgmine, mulle meenub aastate tagant eh, mõttevahetus selles kojas siin ja mulle näib, et vaba liikumise vallas oleme jõudnud välja äh, Eh, sellisesse seisu, et kaupu on lihtsam Euroopas ringi, ringi toimetada, näiteks kartulikotti ringi liigutada üle piiride, kui ähm, inimesi äh,. kõik meie valitsused on küll öelnud, et üksikisikute kodanikena on teil õigus vabale liikumisele ja nüüd meie kodanikud võtavad seda juba iseenesestmõistetavatena. kui me vaatame arve, siis aastal kaks tuhat üheksa kaksteist miljonit Euroopa Liidu kodanikku kasutasid ära eh, seda võimalust ja elasid ja töötasid, jäid pensionile või õppisid eh, mujal riigis kui nende koduriik Euroopa Liidus. kaksteist miljonit kodanikku ning loomulikult me teame, et see arv üha kasvab. aga selle üha suureneva liikuvuse tulemusena on ka selgeks saanud, et tavaelu sündmused, abiellumine, laste saamine, ka lahuselu, abielulahetused või lõpuks ka suremine omab ka piiriülest mõõdet ja inimelu on ju habras ja viimane asi, mida äh, sellisel juhul tahetakse näha, on keerukad piiriülesed probleemid. ja kahjuks vaatamata sellele tööle, mida me oleme ära teinud, on endiselt juriidilised, halduslikud ja praktilised raskused, sest lihtsalt õigussüsteemid on niivõrd erinevad Eh, kui tegemist on abielulahutusega, milline õigus siis kohaldub sellele lahutusele? Eh, kui tegemist on pärimisasjadega või eh, lapsega suhtlemise õigusele piiriüleselt, kelle õigus siis kohaldub? ning väga tähtis on ka kõigi olemasolevate perekonnaseisu dokumentide vastastikune tunnustamine. nii et et see liikumine Euroopas ei ole niisama lihtne, kui ta peaks olema. ja need, kes me oleme äh, aastaid töötanud õigusasjade komisjonis, äh, leiame, et äh, see kõik on ka juurdepääs õigusabile, õigussüsteemile ja me suhtume sellesse väga emotsionaalselt tihtipeale tekivad siin probleemilised probleemid, jääb äh, vajaka ka rahalistest vahenditest, aga me ei taha, et need probleemid veelgi süvenevad, äh, sest tegemist on piiriüleste äh, nähtustega ning tähtis on, et Euroopa kodanikud saaksid võimalikult hästi ära kasutada Euroopa Liidu siseturu ja tegutseda piiriüleselt. loomulikult see kõik seondub ka majandusega. kui me lihtsustame Äh, neid praktilisi õiguslikke aspekte ja meie kodanikud entusiastlikult kasutavad ära selle võimaluse vabalt liikuda, mis neile on tagatud, siis kindlasti mm, suurendab see meie majandussuutlikkust Euroopa Liidus. ma alustasin pisut võib-olla negatiivselt, aga ma usun, me peame olema väga-väga uhked selle edasiliikumise üle, mis tänaseks meil on toimunud me oleme kõrvaldanud mõned tõkked, mis varasemal ajal olid, näiteks me võtsime vastu Brüssel kaks A määruse, mis käsitleb äh, perekonna asjades tehtud otsuste vastastikust tunnustamist ning vanemlikku vastutust. ning samuti äh, meie koostöö ja tunnustamine ülalpidamiskohustuse vallas siin on suur töö ära tehtud ning liikmesriigid praegu aktiivselt tegelevad ka pärimisasjadega ja abielulahutusküsimustega, aga väga palju tuleb veel ära teha. ma arvan, et peame rohkem mõtlema ka selle peale, kuidas kaitsta vanemate ja laste õigusi piiriüleselt, kuidas tugevdada pereasjades vahendustegevust, kuidas äh, tagada rahvusvaheliste lapsendamisotsuste vastastikune tunnustamine ning eh, kuidas ka eh, tegeleda viljatute perekondade probleemidega piiriüleselt, sellepärast Haagi konverents on ülimalt huvipakkuv, kuidas meie Euroopa Liidus eh, liikmesriikides mm, tegutseme käsikäes Haagi konverentsiga, sest on ju väga palju piiriüleseid probleeme, abieluvararežiim ja öö, ähm, meil on tegemist ka kooseluvormidega, mis ei ole registreeritud, kuidas siis talitada. Äh, paraku, kui me räägime perekondadest, peame ka rääkima perevägivallast ja sundabieludest, see on ka probleem, mis meil esineb Euroopas millised on meie reageeringud, kuidas me lahendame need probleemid. ma usun, et on saanud selgeks äh, selle komisjoni ja parlamendi uue mandaadi esimesel aastal, et on olemas tahe, äh, enneolematu tahe panna Euroopa kodanikud meie poliitika kujundamise keskmesse ja eriti aktuaalne on see tsiviilõiguse valdkonnas. vaadake vaid Stockholmi programmi, mille komisjon esitas oma tegevusmandaadi alguses ja kuidas parlament tollal reageeris. see on see suund, milles me tahame edasi liikuda. ning see kõik, näikse kajastuvad ka Euroopa kodanike äh, tunnetes, kui me vaatame viimast Eurobaromeetri tulemust, mis koostati tsiviilõiguse küsimustes, siis äh, umbes kaks kolmandikku ja see on tõesti muljetavaldav, kaks kolmandikku vastanutest leiavad, et Euroopa Liit peab algatust üles näitama äh, piiriülese mm, perekonnaõiguse küsimustes ja see on tõesti muljetavaldav mandaat, mille alusel edasi liikuda. ma usun, et kõik meie siin äh, tahaksime rõhutada seda, et tegemist ei ole sammuga ühtlustamise harmoneerimise poole, see ei ole see, mida me silmas peame. enamik meist pärineb oma õigussüsteemist, õiguskultuurist ja me tõesti austame ja tunneme uhkust eh, nende erinevate süsteemide üle ja me ei kavatse neid kuidagimoodi lammutada, vaid me tahame leida tee, kuidas rahvusvahelise eraõiguse režiimide kaudu tunnustada neid erinevaid süsteeme ning panna nad omavahel korralikult sobima, suhtlema ning tagama tagada, et meil oleks usaldus nende süsteemide vahel. tähtis on, et me saavutaksime oma ühised eesmärgid ja tagaksime juurdepääsu ähm, kodanikele mm, piiriüleste küsimuste puhul ka õigusabile. meie parlament ja liikmesriikide parlamendid on saanud suuremad võimalused ja volitused selles valdkonnas tegeleda kodanike ja nende perekondade probleemidega. ja sellepärast just sellised kohtumised, nagu täna siin on kohutavalt tähtsad. meil on vaja edasi arendada oma suhteid ning töötada palju tihedamalt käsikäes tulevikus ja mitte ainult tsiviilõiguse valdkonnas ei pea me koostööd tegema rahvusparlamentidega. tähtis on, et me kõik äh, kaasaksime ka juristid, õigusalaspetsialistid kõikidest liikmesriikides, sest need on need inimesed, kes tegelikult peavad eh, tagama nende tegevuspoliitikate ellurakendamise, mida meie siin kavandame ja sellepärast ka teie kaasatus päris algusest peale on ülimalt oluline, aitamaks Euroopa Liidu kodanikke. nii et mul on suur heameel selle üle, et täna toimub meil siin see konverents. ma olen hämmastunud selle programmi üle, mis on niivõrd tihe, need dokumendid on väga sisukad ja mahukad. nii et ma usun, et meil seisab ees tubli tööpäev ja ma tervitan liikmesriikide parlamentide eh, saadikuid. mul on suur hea meel, et härra Vatelee on siin Belgia eesistujana kohal ja proua Reding on samuti saabumas meie hulka, nii et ma tänan teid kõiki osavõtu eest ning ma soovin teile head tööpäeva. suur aitäh selle sisulise sissejuhatuse eest. ja nüüd ma annaksin sõna härra riigisekretär Vatele, Vateleele. Monsieur le Président et suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka selle võimaluse eest osaleda tänasel kohtumisel erinevate parlamentide vahel suur tänu võimaluse eest äh, selgitada siis Belgia eesistumise seisukohti selles küsimuses, äh, millist edasiminekut oleme saavutanud, tegemist on ju muidugi ainult ühe sammuga Euroopa perede elu lihtsustamiseks justiitsvallas, äh, põhiõiguste vallas kodanikuõiguste vallas ja kindlasti tänane kohtumine aitab natukene selgitada Belgia eesistuja seisukohti, nii et veel kord suur tänu selle võimaluse eest ja tõesti, see tänane tegevuskava on päevakava on väga tihe, suur tänu, et mind lisasite sinna. tänane kohtumine on väga tähtis, väga rikkalik ja üritan si-, et kuidas siis üheskoos me võiksime tsiviilõiguse osas eurooplaste elu lihtsustada. tõsi on see, et eurooplased liiguvad õnneks järjest rohkem, õnneks nad tahavad äh, liikuda, see on olnud ju üks Euroopa Liidu eesmärkidest ja see toimib täiesti. ja seega on tõsi, et äh, rahvusvaheliste abielude või kooselude arv suureneb ja tõuseb. ja seega tegemist on äärmiselt positiivse arenguga, arvestades seda, et äh, kas siis äh, professionaalsetel põhjustel juba või Euroopa kultuuri arendamise seisukohtadest oleks ju kasulik, kui äh, nii palju inimesi kui võimalik kasutaksid oma liikumisvabadust ära, liiguksid Euroopas ringi kuid see tähendab muidugi seda, et ka pereõiguse osas äh, tekib järjest rohkem erinevaid äh, aspekte. me peame sellega arvestama tsiviilõiguse valdkonnas ja see on ilmselt ka tänase hommiku peamine eesmärk rääkida nendest küsimustest, mis praegu on Euroopas aruteludel, selleks et kuidagi seda nii-öelda äh, üleilmastunud Euroopat äh, paremini juhtida, inimesi selles aidata ja üritame siis koos erinevusi liikmesriikides tasandada täna ma tahaksin rõhutada nelja äh, elementi, mis puudutavad meie eesistumist, mille osas on mul hea meel tõdeda, et oleme võtnud suuna õigesti äh, kõigepealt äh, tihendatud koostöö äh, lahutusseadusandluse puhul. taas kord Euroopa Liidu pereõigus äh, on uuendumas esimest korda kasutame me koos süvendatud koostöömehhanismi täpselt nii nagu see on kirjas aluslepingus ja esimene selline samm leiab aset ma loodan või menetlus leiab aset just nimelt pereõiguse osas ja puudutab siis äh, lahutusõigust. ja äh, tõesti, mul on väga hea meel, et äh, selline esimene laiendatud koostööelement käivitub just nimelt Belgia eesistumise ajal ja pereõiguse valdkonnas kuid muidugi oluline on nüüd välja selgitada, millised on erinevused lahutust puudutava seadusandluse osas ja esile tõusis üks element kõikidel aruteludel, nimelt see, et kõik äh, liikmesriigid, kes tahaksid selle süvendatud koostööga liituda ja kes tahaksid asju edasi viia, äh, selgitamaks välja siis, milline on see seadusandlus, mis peab kehtima lahutuse osas, need liikmesriigid äh, peavad olema piisavalt informeeritud sellest, mis toimub, sest et eesmärgiks on ju kaasata nii palju liikmesriike kui võimalik, mida rohkem neid on, seda rohkem on äh, veendumust meil selles, et me oma tegevusega lihtsustame Euroopa perede elu ja käime ajaga kaasas. kindlasti tahtsime kaasata ka parlamente selles arutelus, sellepärast et on täiesti selge, et äh, parlamendid seadusandjatena, Euroopa Parlament nõukoguga koos seadusandjana äh, väärib kaasatust selles arutelus lahutusõiguse osas ja tuleb tunnistada, et tegemist on ka ühel teisel põhjusel suure edasiminekuga, sellepärast et kuusteist miljonit äh, paari, kes otsustavad abiellu astuda Euroopas, saavad kindlasti suurema õiguskindluse äh, juhuks, kui nad peaksid otsustama lahutada. ja see kindlasti tagab õiguskindlust ja me mitmekesistame paaride valikuvõimalusi ja nende elu muutub lihtsaks loomulikult äh, alati lahutuste puhul kuivõrd tegemist on äh, elude lahutamisega on tihti palju konflikte äh, ja oma seadusandlusega üritame me siis neid konflikte paremini lahendada Need on ju eriti keerulised, kui äh, mängus on mitu liikmesriiki. see on oluline, need küsimused lahendada lihtsamalt äh, äh, kõikide kodanike jaoks, tagada õiguskindlus inimeste jaoks ja vähendada konflikte. sellepärast, et kui juba rakendava õiguse raames konflikte vähendada, kui konflikt rakendava õiguse osas kaob, siis on üks konflikt juba vähem, mis võib tekkida. ja see on tervitatav sellepärast et niikuinii tekib tõsine konfliktiseis ja mida lihtsam siis seda konflikti lahendada on piiriüleselt, seda parem, seda parem paarile endale ja nende lastele ja veel lahutusõiguse osas me tahtsime saavutada edasiminekut ka pärimusõiguse osas täpselt seesama printsiip mida rohkem eurooplased liiguvad seda rohkem tekib olukorda kus inimene küll elab ühes riigis kuid heidab hinge mõnes teises ja ja see võib tekitada tõsiseid probleeme, nad on võib-olla terve elu Euroopas ringi rännanud ja kuidagi tuleb nende pärandit kaitsta. ja seega on põhimõttelise tähtsusega jõuda äh, erinevate äh, pärimisõiguse süsteemide harmoniseerimiseni, pärimistunnistusi tuleb vastastikku tunnustada liikmesriikides, et äh, elu kodaniku jaoks lihtsamaks teha, mitte et eurooplaste elu teha võimatuks kõik need erinevad seadusandlused ei saa üheskoos eksisteerida, nad ei ole sugugi pärimisõiguse osas äh, äh, üheselt mõistetavad. Euroopa tahab selles küsimuses kindlasti edasiminekut saavutada, vaatamata sellele, et mõned liikmesriigid, ma ütleksin, on suhteliselt tõrksad äh, selles valdkonnas kuid me oleme jõudnud arvamuste vahetuseni ja loodetavasti ka pärimisõiguse osas siis on edasiminekut näha. ja veel üks teema, mis mulle on väga südamelähedane, olles belglane, aga ka eurooplane, see puudutab laste röövimist. laste röövimist siis selles, sellistel juhtudel, kus üks vanem ei ole nõus sellega, et laps jääb teisele vanemale, need on väga traagilised olukorrad, väga tõsine konflikt rasked olud ja lisaks sellele laps ise on ju selles kõige tähtsam, mis tähendab seda, et kogu see, kõik sellised olukorrad on äärmiselt rasked. ja millised lahendused leida, kuidas jõuda üldse väljapääsuni sellest perekriisi olukorrast, väga delikaatsed probleemid. ja kui me lisame sellele veel ühe mõõtme nimelt selle, et tegemist on rahvusvahelise paariga, siis muutub asi ainult keerulisemaks ja belglased äh, tänu äh, siis erinevale seadusandlusele, mis meil on vastu võetud selles küsimuses, toome sisse äh, pere mm, vahendamis tegevusmeetme selleks, et kasutada seda vahendustegevuse meedet nii Belgias kui ka ka siis rahvusvahelisel tasandil Euroopas läbi pilootprojekti selleks, et selgitada seda, et milline on, milline on äh, perekonnaasjades vahendustegevuse eelis äh, konfliktide lahendamisel ja kuidas sellega vältida seda nii-öelda laste röövimist? on väga oluline, et vanemad äh, säilitaksid omavahelise kontakti, kui on toimunud lapse rööv nii-öelda, võtaksid, leiaksid nad uuesti kontakti ja üritaksid probleemi siis lahendada omavahel ja sellest lahendusest ka siis kinni pidada. ja ma tahan rõhutada, sellistel juhtudel on äh, tegelikult ju probleemiks äh, vanematevaheline konflikt ja pantvangi võetakse konkreetselt äh, selle pere ühine laps. ja meie peame tegema endast kõik selleks, et leida vastuvõetavad lahendused läbi vahendustegevuse, mis kindlasti on üks hoob, millega me või võime jõuda Äh, lahendusteni ja meie pilootprojekt on näidanud seda, et kui äh, osapooled omavahel hakkavad lõpuks rääkima, kui võta, võetakse kõigepealt ette vahendustegevus, siis jõutakse kiiremini lahendusteni. ja viimane teema, äh, me teame, et väga paljudes küsimustes ei, ei ole meil veel kokkuleppeid ülalpidamiskohustuse seadusandluse osas äh, siin on äh, tulemas äh, väga palju uusi ettepanekuid selleks, et kuidagi asjad ka liikuma saada selles valdkonnas. aga nii nagu lahutusõiguse puhul kui pärimusõiguse küsimuses, lastehooldusküsimustes või ülalpidamiskohustuse osas on siiski Belgia eesistumise ajal li teatud liikumine saavutatud õiges suunas Äh, kõige suuremad edasiminekud kindlasti äh, lahutust puudutavas ja lastehooldust puudutavas, kuid ma tahaksin rõhutada veel seda, et ma tean, et liikmesriigid jah, tõesti on suhteliselt ettevaatlikud ja tõrksad öö, äh, öö, lubama seda, et mõne teise liikmesriigi seadusandlus võiks nende puhul kehtida me, me ei ole selle osas väga avatud, nad võib, võib-olla arvavad, et, et teise liikmesriigi äh, Äh, seadusandlus ei ole päris äh, samal tasemel kui nende omad. meil sellist äh, seisukohta ei ole, sellepärast et kui me tunnustaksime vastastikku õigussüsteeme, siis oleks Euroopa, eurooplaste ja euroopla perede elu lihtsam. see lihtsustaks konkreetselt nende igapäevaelu, aitaks ületada konflikte, tagatud oleks rohkem koostööd ja koherentsust meie <clears throat> tsiviilõigussüsteemide vahel, see tagaks õiguskindlust. Euroopa Liit on võimaldanud oma kodanikel Euroopas vabalt liikuda, kuid me peame võimaldama nendel ka õiguskindlust nautida tsiviilõiguse osas, peame rõhuma koostööle ja seega kõik need teemad, millest on räägitud Belgia eesistumise ajal, on tõesti meid suunanud õigesti ja loodetavasti kannavad vilja need eh, sammud ka tulevikus, suur tänu! suur aitäh, härra riigisekretär! tervitaksin meie hulgas Euroopa Komisjoni õigusvolinikku proua volinik Redingit. annan teile sõna, proua Reding mu daamid ja härrad, tere hommikust, mul on suur au ja hea meel esineda mitte ainult Euroopa Parlamendi saadikute ees, vaid ka liikmesriikide parlamentide saadikute ees. ning ülimalt oluline on see, et mõlemad institutsioonid oleksid esindatud, mõlemad tasandid oleksid esindatud siin ja istuksid koos maha, sest aeg on tulnud kus Euroopa Liidu institutsioonid ja rahvusparlamendid peavad tugevamalt koostööd tegema. sest need küsimused, millega me peame tegelema Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikide tasandil, on ühed ja samad küsimused. ühtede ja samade inimeste jaoks. kaksteist miljonit inimest kasutavad Euroopa Liidus oma vaba liikumise õigust nad võivad, eh, kui nad ei ole koduriigis, probleemidega rinnutsi olla. probleemid vajavad lahendamist. tähtis on, et ükskõik, kuhu nad lähevad, eh, neil on omad õigused ja kohustused ja samas ka vajalik õiguskindlus tagatud. Eh, mis on muutunud? uue Lissaboni lepinguga on asjad muutunud, põhiõiguste harta on Lissaboni lepingu lahutamatu osa. detsembrikuus kaks tuhat üheksa otsuste langetamine õigusasjades ei ole enam ainult liikmesriikide justiitsministrite käes, ilma et parlament Liit saaks sekkuda, ükskõik kas siis liikmesriigi parlament või Euroopa Liidu parlament. ning nüüd on tegemist normaalse institutsioonilise protsessiga, mis tähendab seda, et komisjon teeb ettepaneku ja õigusloojad Euroopa Liidu Ministrite Nõukogu ja Euroopa Parlament koostöös liikmesriikide parlamentidega otsustavad selle üle, mis komisjon on esitanud ning Euroopa Kohus äh, seisab ka hea selle eest, et kõik, mis on otsustatud, ka rakendamist leiaks kõikidel tasanditel. Äh, minu jaoks oli esimene justiit mina olen esimese volinikuna justiitsvaldkonnas, kes nüüd peab hakkama nende asjade eest seisma. mõned asjad on väga lihtsad korraldada, nagu näiteks eh, kui keegi on politsei poolt vahistatud ning astub kohtu ette naaberriigis, siis selles valdkonnas oleme väga kiiresti taganud tõlke, kirjaliku ja suulise tõlke õiguse sellele isikule ja käesoleva nädala lõpul otsustatakse ära ka äh, õiguste nimistu ja siis me saame alustada nende õiguste realiseerimisega, näiteks nagu äh, õigus saada õigusabi, õigus kasutada advokaaditeenuseid ja nii edasi ja nii edasi. tähtis on, et kõikidel Euroopa kodanikel oleks garanteeritud miinimumõigused, ükskõik kus nad siis mm, probleemidega silmitsi on ning tähtis on käsitleda mitte ainult nende õigusi, kes on kohtus oma probleemidega, vaid tähtis on ka arvestada öö, äh, õnnetuste, õigusrikkumiste, kuritegude ohvrite õigustega. kui see ohver ei ole oma koduriigis, vaid kusagil teises riigis. järgmise aasta kevadel on mul kavas välja pakkuda kõikehõlvam pakett, mis sisaldab õiguslikke meetmeid ja mittesiduvaid meetmeid eesmärgiga kaitsta just ohvreid ning seesama ka lapsesõbraliku õigussüsteemi, õiguskorra kohta. tihtipeale lapsed on suurte probleemidega silmitsi, kui nad peavad kohtusse tunnistusi minema andma mõnes teises riigis. me oleme väga veendunud ja kindlameelsed. Eh, nimelt me tahame, et vaba liikumine oleks selge, käegakatsutav võimalus meie kodanikele ning kahekümne seitsmendal oktoobril oli meil ühine pressikonverents, kus siseturu volinik Michel Barnier ja mina ise, kes ma kodanikkonnaga tegelen, olime telekaamerate eest ning selgitasime, kuidas me tahame taaskäivitada, elavdada siseturgu, aga mitte ainult majanduslikust seisukohast. nimelt kodanikud on sama tähtsad kui meie majandus, nii et kaks aspekti, majandus ja inimesed on meie tähelepanu keskmes ja Lissaboni leping ja põhiõiguste harta näeb seda samamoodi. palju on räägitud komisjoni ettepanekust pärimisasjades nelisada viiskümmend tuhat piiriülest pärimisjuhtu toimub igal aastal ja tihtipeale pärijad on ka suurte probleemide ees. nii et me tahame siin jurisdiktsiooni ja kohaldatava õiguse norme äh, lähendada ning võtame põhikriteeriumina alalise elukoha kriteeriumi aluseks ja tähtis on, et ainult ühe liikmesriigi kohus peab ühe pärimisasjaga tegelema ning äh, kõiki vara, kõikidele varadele kohaldub üks ja ainus õigus. tähtis on tagada, et kohtuotsus, mis ühes liikmesriigis on langetatud, saaks vabalt ringelda ka teistes liikmesriikides. see, mis on ühes liikmesriigis kohtus otsustatud, peab olema aktsepteeritud, tunnustatud kõigis teistes liikmesriikides, et kodanikud ei peaks taotlema oma koduriigis uusi eh, dokumente juurde ja uusi menetlusi läbi tegema, kui tegemist on Ähm, pärimisvaraga ning Euroopa pärimistunnistus äh, kindlasti äh, parandab pärijate seisundit ja õigusi ning samuti äh, korrastub ka pärandvara haldajate ja testamendi täitjate tegevus piiriüleselt ma tean, et Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid ja nõukogu väg-, tegelevad praegu väga põhjalikult selle ettepaneku läbivaatamisega, mis puudutab pärimisasju ning komisjon äh, töötab käsikäes äh, parlamendiga tagamaks et lõppkokkuvõttes tõesti meie kodanikud saavad vajaliku õiguskindlusega pärimisasjades, aga samas me ei tohi kaotada silmist seda, et avalikkusega konsulteerimine ja mõjude hinnang on näidanud, et seda meie välja pakutud süsteemi toetatakse väga laialdaselt. jah, on vaja käsitleda seda teemat üksikasjalikult, aga õigusakti blokeerimine, mis puudutab kahtesada viitkümmet tuhat juhtumit ei ole õige tee edasi liikuda. ma olen kindel, et meil õnnestub kokku leppida nii, et see on vastuvõetav kõikidele osapooltele. see on ainult üks asju, asi, mis äh, on kodanikele väga kasulik, mis võimaldab neil nende piiriülest liikuvust paremini teostada. Äh, samuti pereasjad, abielu küsimused eh, ja abieluvara küsimustes ning ehm, registreeritud eh, koos elavate paaride mm, vara eh, küsimus on ka, milles ma olen teinud ettepanekuid. eesmärgiks on tagada kohtuotsuste vaba liikumine, kui teemaks on abieluvara ning tähtis on, et neid otsuseid ka kõik liikmesriigid omavahel tunnustaksid. uus õigusakt, mm, me pakume selle välja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguses ning praegused abieluvara käsitlevad õigusaktud, aktid ja mm, hooldamisõigust käsitlevad õigusaktid vajavad eh, muutmist eh, ja sellest kõigest on siin ka juba härra Patele rääkinud. aga veel üks asi, millel ma tahaksin peatuda. nimelt määrdus, mis käsitleb abielu lahutusele kohaldatavat õigust. see on esimene otsus, mis on langetatud süvendatud koostöö alusel. Luksemburgi kodanikuna ma ei poolda väga süvendatud koostöömeetodit, ma olen alati leidnud, et hoopis parem on edasi liikuda kõik kakskümmend seitse koos, kui et eh, üks rühm liikmesriike eh, eraldi edasi liiguvad. ma olen arutanud kolleegidega pikka aega seda ja lõpuks otsustasin siiski selle tee jalge alla võtta, sest tegemist on tõelise läbimurdega. esimest korda eh, kasutatakse, on välja pakutud süvendatud koostöömeetod selleks, et läbi murda blokeeringutest, mis on Euroopa õiguses tekkinud. tegemist on avatud süvendatud koostööga, mis tähendab seda, et kõik liikmesriigid võivad sellega ühineda, kui nad seda soovivad. aga ma leidsin, et tuleb teha valik. tähtis on, et sünniks lahendus vähemasti enamikule kodanikele ja selline süvendatud koostöö tagab selle et, et kaheksakümmend protsenti Euroopa koda-, Liidu kodanikest on hõlmatud. sest hullem oleks, kui üldse ei oleks lahendust ja jätkuks see segadus, mis äh, tihtipeale valitseb, kui tegemist on rahvusvaheliste abielulahutustega. me tahtsime edasi liikuda ja otsustasime seda teha niimoodi ning varsti teine süvendatud koostöömeetod võib-olla äh, tekib meil Euroopa Liidus. seda patendi küsimustes nimelt. Euroopa Liidu patendi küsimuses, sest pereõiguse vallas on süvendatud koostöömeetod hästi toiminud ja võib-olla meil õnnestub läbimurre saavutada ka ühenduse patendi küsimustes. Te teate, et dokumentide vaba liikumine on tihtipeale eelduseks vabale liikumisele. näiteks sünnitunnistust on vaja selleks, et kooli saaks minna või et pensionile jääda või et saada sotsiaalkindlustusmakseid või et saada abi ülalpeetavatele lastele või et abielluda ja nii edasi. kui kodanikud kasutavad vaba liikumise õigust, siis nad tihtipeale põrkuvad kokku probleemidega ning tihtipeale ametlikke dokumente ei tunnistata mujal kui ainult seal riigis, kus see dokument välja anti ja sellega tuleb tegeleda. meil on detsembris käivitatud avalikud konsultatsioonid selle üle ning meie tänane arutelu siin on ka väga tähtis panus. ning pärast konsultatsioone ja teiega arutamist me pakume välja kaks ettepanekut ja need käsitlevad ametlike dokumentide liikumist ning samuti perekonnaseisudokumentide liikumist. selle kohta me teeme ettepaneku aastal kaks tuhat kolmteist härra Vatelee rääkis ka, et väga palju lapsi eh, Euroopa Liidus on ehm, hõlmatud perevaidlustega eh, ning põhiõiguste hartas räägitakse nende laste õigustest, eh, kes on lahutatud perekondadest ja neil peab olema õigus suhelda mõlema lapsevanemaga ja seda regulaarselt muidugi ainult seda juhul, kui see ei satu vastuollu nende parimate huvidega. Euroopa Liidu õigus juba soodustab vanemliku vastutusalaste otsuste vastastikust tunnustamist ja me soovime rohkem kasutada ka vahendustegevust. ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuks komisjon vaatab läbi olemas õigusaktid selles vallas, mis puudutavad äh, tunnustamist ja jõustamist ning me tahame seada miinimumstandardid, mis on kohustavad ning mm, kaotada need tõkked, mis on eh, nende mm, otsuste mm, tunnustamise teel, näiteks eksekvatuurmenetlus, eh, seda ei tule enam läbi teha, kui tegemist on teise riigi kohtuotsusega. näiteks lapseröövi küsimuses mu daamid ja härrad, need olid vaid mõned eh, küsimused, mida me täna siin käsitleme, aga need on meie jaoks väga aktuaalsed küsimused, prioriteetsed küsimused. siseturu ärakasutamine eh, peab olema võimalikult hea ja õigused ei tohi olla ainult teoorias, vaid nad peavad realiseeruma ka praktikas, mis tähendab seda, et meil tuleb kaotada paljud tõkked ja üheskoos luua see uus süsteem, mille komisjon on välja pakkunud, mille parlament ja nõukogu peavad ära otsustama ning mille eest siis seisab hea juba Euroopa Kohus, et see ka ellu rakendataks. see on väga hea süsteem ja selle kaudu, me oleme esimesed meetmed juba välja pakkunud, seda ainuüksi üheksa kuu jooksul idee sündimisest peale. see on väga kiire äh, äh, tegutsemine. nii et me tõesti, te näete, et need kaksteist miljonit äh, kodanikku on meie südamel, me tahame, et nende õigused oleks tagatud ükskõik, kus nad asuvad Euroopa Liidus ja ma loodan Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide koostööle, et me saaksime meie kodanike praktilisi õigusi paremini teostada. suur aitäh, proua volinik! alustame oma esimese paneeliga ja annan sõna härra Svjevkale, kes on õiguskomisjoni Euroopa Rahvapartei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 tere hommikust, kallid kolleegid! tere tulemast kõigile! lubage omalt poolt ka teid äh, soojalt tervitada tänasel kohtumisel ja ka meie esimesel äh, töögrupil. tere tulemast kõikidele rahvasaadikutele ja senati liikmetele erinevatest liikmesriikidest ja lubage mul eriti tervitada meie eeskõnelejaid täna, kes jagavad meiega oma ekspertteadmisi arutelul oleval teemal. kindlasti on tulemas palju äärmiselt huvipakkuvaid seisukohti äärmiselt delikaatsel teemal, mida endast kujutab äh, pereõigus. tere tulemast Arkadia Dias de Serale, senaator Hispaania senati õiguskomisjonist eh, ning temaga koos me siis jagame selle töögrupi juhtimist ning tema teeb siis ka kokkuvõtva sõnavõttu töögrupi tööst. ma tuletaksin teile aga, kallid kolleegid, meelde, et eh, me koostame kõnelejate nimekirja, teil peaks kõigil olema paberileht, kuhu saate kirjutada, kas soovite sõna, saatke see siia eh, meie lauda ja siis saategi vastavalt sellele sõna. nimelt oluline on meie jaoks nende taotluste saamine, juba me oleme jäänud päevakorrast maha kakskümmend minutit, nagu te olete märganud, ja see aitaks meil natukene aega planeerida me tahame muidugi anda teile kõigile võimaluse sõna võtta, märkusi esitada, küsimusi esitada. eesmärgiks on ju, et meie arutelud oleks nii viljakad kui võimalik. mina ise olen Euroopa Parlamendi õiguskomisjoni liige ja seega puutun pereõigusega päev-päevalt kokku ja seega kuulan vägagi pinevalt äh, nii meie tänaseid ettekandeid kui ka arutelusid. Need on kindlasti ähm, emotsionaalsed äh, arusaadavatel põhjustel. sellegipoolest ma paluksin, et te peaksite kinni etteantud kõneajast. ettekannete esitajatel on kümme minutit ja ma kavatsen sellest äh, ajakavast ka väga karmilt kinni pidada, selleks et äh, kõik teemad saaks läbi võetud. esimesena saab sõna proua Katariina Pööle-Velki, kes on äh, rahvusvahelise eraõiguse professor ning pereõiguse professor Utrechti ülikoolis. proua professor selgitab äh, meile siis äh, süvendatud äh, koostööd piiriüleste lahutuskaasuste puhul, räägib siis täpsemalt Rooma kolm paketist, millest täna on juba räägitud ja proua professor, teil ongi nüüd järgmisena sõna. suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad. märtsis kaks tuhat kümme võttis Euroopa Komisjon vastu esimese ettepaneku nõukogu määruse osas äh, lahutusjuhtumitel ja äh, ametliku lahuselu äh, alase seaduse osas, tegemist on Rooma kolm paketiga, näeb ette siis, siis ühtlustatud seadusandlust piiriüleste lahutusjuhtumite ja ametliku lahuselu puhul ka vastuvõtmisel. tulevane Rooma kolm seadusandlus hakkab kehtima aga ainult neljateistkümne liikmesriigi jaoks nagu hetk tagasi ka öeldi, on tegemist esimesega korraga, kus piiriüleste juhtumite puhul on kasutatud ähm, seda süvendatud koostöömeetodit. kolmteist liikmesriiki jäävad sellest koostööst kõrvale. Nad äh, kavatsevad äh, ka siis tulevikus jälgida oma äh, Äh, seadusandlust õiguse konfliktide osas, miks ei ole aasta, miks ei saavutatud aastal kaks tuhat kaheksa kokkulepet kõikide liikmesriikide vahel, kui koostatati Rooma üks pakett, on kõigile teada. Äh, vähemalt kõigile nendele, keda huvitab rahvusvaheliste lahutuste küsimus, ma ei lasku detailidesse. selle asemel esitan küsimusi Rooma kolm ettepaneku sisu kohta kõigepealt äh, tuleb tunnistada seda, et teretulnud on see, et äh, osapooled saavad otsustada, millist seadusandlust rakendatakse. küsimus seisneb selles, millal nad selle otsuse peaksid langetama. vastavalt Rooma kolme ettepanekule ei ole siin mitte mingisuguseid piiranguid. samas aga on loomulikult abielulise lepingu vahel ja äh, lahutus või lahuselu lepingu vahel erinevus Ehm, abielu sõlmimise ajal eh, kehtib seadusandlus eh, lähituleviku jaoks ja eh, lähedus õigussüsteemiga, mis abielu lahutuse ajal oli mm, selge osapoolte jaoks, ei puu-, pruugi seda enam olla lahutuse ajal, nende huvid võivad olla täiesti muutunud lahutuse hetkel Äh, abielu võis ju toimuda aastaid või isegi aastakümneid äh, enne lahutusprotsessi käivitamist. vastavalt Rooma kolm ettepanekule kokkulepe, mis äh, hõlmab endas õigussüsteemi valimist, peab olema allkirjastatud, kirjalik juba ja ka kuupäevastatud kuid see ei tähenda seda, et mõlemad osapooled teaksid allkirjastamise hetkel seda, millised selle valiku mõjud on. nimelt ei ole kohustuslik praegu õiguse abi andmine kuid samas praktiseerivad juristid, kes tegelevad iga päev piiriüleste abielu lahutusjuhtumitega, eh, sooviksid, et see oleks kohustuslik, sellepärast et tihti kasutatavad inimesed internetiülest eh, õigusabi, aga sellest on raske aru saada, teinekord antakse ka suisa valenõu. see puudutab eh, siis seda kõike räägin ma vastavalt Euroopa justiitskoostöö võrgustiku seisukohtadele Rooma kolm kokkulepe Äh, peab äh, siduvaks faktoriks äh, viimast elukohta pi-, perekonna jaoks, see näeb aga ka ette seda, et üks osapool endiselt elab seal ja ette on nähtud seda, et kooselu siis ühes asukohas öö, ähm, oleks pidanud lõppema vähemalt aasta öö, enne abielulahutuse käivitamist kuid seda on väga raske kontrollida. ei ole mitte mingisugust põhjust, miks sellist keerulist äh, ühendavat äh, faktorit kasutatakse ja kui sellel ei ole mitte mingisugust põhjust, tuleks see sealt välja võtta. artikkel kolm ja artikkel neli äh, oleksid siis palju kergemini rakendatavad Rooma kolme ettepanekust. paljud liikmesriigid öö, peavad peamiseks argumendiks, miks mitte süvendatud koostöös osaleda, on see, et äh, nad ütlevad, et see võib viia võõra seadusandluse rakendamiseni. jah, Rooma kolme leping küll ütleb, et selline võib tulemus olla, kuid on sisse toodud turvameetmed. osaleva liikmesriigi kohus ei rakenda diskrimineerivat abielu lahutusseadusandlust. Lex Fori põhimõte näeb ette seda, et ähm, põhimõtteliseid põhimõttelisi printsiipe ei saa rikkuda. mida see siis tähendab seda? Euroopa eh, seadusandja eh, peab tagama selle, et algusest peale on selge, milliseid abielulahutussüsteem, millised abielulahutussüsteemid üle terve eh, maailma rikuvad siis põhiõigusi ehk teisisõnu inimeste põhiõigust nii meestele kui naistele saada öö, võrdse kohtlemise aluseks abielulahutuse ajal Äh, lisaks sellele Malta juhtum, Maltal ei ole abielulahutus ega ka lahuselu registreerimine võimalik. teised liikmesriigid võivad kasutada oma seadusandlust. Äh, Malta kohus, kohtuid ei saa aga kohustada abielulahutust välja kuulutama, isegi kui rakendama peaks äh, sellistel juhtudel välis, võõra liikmesriigi õigust on kahetsusväärne, et osalevad liikmesriigid äh, süvendatud koostöös ei ole selliste ähm, aspektide vastu, et nad ei ole vastustanud nende kirjutamist Euroopa seadusandlusesse, tegemist on täiesti selgelt li-, ühe liikmesriigi seisukoha, äh, Malta äh, le antud järeleandmised saadavad välja väga se-, väga vale signaali ja tähendavad tagasiminekut. minu üldine seisukoht Rooma kolm paketi osas on on negatiivne. jah, eh, osapooltel on küll võimalus valida, eh, millist seadusandlust rakendatakse, kuid eh, seda on väga raske rakendada, see on keeruline, struktuur ei ole sugugi veenev ja seda võiks oluliselt parandada. mina pean ülioluliseks seda, et tänased valikud peaksid tehtima ka homme ja tulevikus äh, rääme, näeme me ju seda, et tulemas on äh, piiriüleste pereküsimust, äh, pereõigust puudutavate küsimuste osas järjest rohkem seadusandlust ja Rooma kolm võetakse alati siis ka arvesse tulevase seadusandluse osas, see on see, mis määrab, mis edasi saab ja seega oleks pidanud rohkem mõtlema nendele aspektidele, näiteks ka Lex Fouri osas, mis selles äh, ettepanekus on sees. argument, et Lex Fouri äh, kasutamine võiks viia äh, abielulahutusturismini, kuivõrd osades liikmesriikides on lahutus saada lihtsam kui teistes liikmesriikides, ei pea vett, Rooma kolm ei ole ju sugugi isoleeritud seadusandlus tuleb arvestada ka mm, seadusandlusega, mis puudutab kohtute mm, pädevuse küsimust Brüsseli režiimi alusel ei ole võimalik lahutust äh, taotleda liikmesriigis, millega osapooltel ei ole mitte mingisugust pistmist. Rooma kolm praegu ei lahenda probleemi, mida tegelikult üldse ei olegi olemas ja seega see argument ei ole vettpidav. Nendel põhjustel ja, ja põhjustel, mis on toodud ka minu kirjalikus ettepane-, äh, ülevaates, äh, teeksin ma ettepaneku mitte Rooma kolme vastu võtta. Äh, suur tänu, proua professor. Belvelgi küsimused, mis puudutavad Rooma kolm paketti, on tõesti tohutult keerulised ja me teame, et äh, äh, rakendusulatus on ka siin äh, tõsiselt piiratud, kuid siiski Rooma kolm minu meelest teatud lisandväärtust kannab. mõistagi, parlamendilt küsitata, küsitakse selle menetluse alusel ainult nõu no,, kuid me oleme väga tänulikud Belgia eesistujale, kes arvestas meie seisukohtadega ja võttis need arutelule ka Coreperis. ja loodetavasti hiljem arutelu jooksul tuleme Rooma kolme juurde tagasi. kuid järgmine ettekanne nüüd härra Šefan Erpilt, kes on tsiviilõiguse ja Euroopa eraõiguse professor Maastrichti Euroopa Eraõiguse Instituudi juures ning ühtlasi on ta ka apellatsioonikohtu abikohtunik. professor Van Erp räägib meile mm, täpsemalt siis abieluvara reformide kohta ja teiste äh, liitude kohta täpsemalt. ma tänan, lugupeetud saadikud, mu daamid ja härrad, kõigepealt paar sissejuhatavat sõna, kui me räägime rahvusvahelisest eraõigusest, eh, ja selle on loomulikult seosed eh, inimõiguste õigusega Euroopa seadustikuga, vabadustega ning kõik need valdkonnad omavahel väga tihedalt seotud, ega neid saa eraldada ning ka abieluvara režiimi näiteks ei saa äh, eraldada pärimisõigusega seonduvast, aga mina tahaksin kümne minutiga rääkida sellest, milline seos on rahvusvahelise eraõiguse ja materiaalõiguse vahel. ning ma lähtun sellest, et rahvusvahelises eraõiguses me ei räägi õiguste konfliktist, vaid me räägime õigussüsteemiliselt Euroopa Liidus ja küsime, kuidas koordineerida äh, neid, äh, kuidas neid erinevaid õigusi koordineerida ning kuidas kohaldada ühte või teist õigust isikule piiriüleses situatsioonis. nüüd äh, abieluvararežiim Äh, on väga keerukas süsteem. kõigepealt isikud võivad hakata koos elama, äh, ka ei reguleeri midagi, nad ei abiellu, nad ei sõlmi äh, kooselulepingut. ning sellisel juhul on olukord üsna keeruline, sest tavalised rahvusvahelise eraõiguse sätted peaksid kohalduma abieluvarale ja eh, Lex Reisita'i vara asukohamaa õigus peaks kohalduma abieluvarale. kui keegi näiteks Saksamaal hakkab elama koos kellegagi eh, Hollandist ja neil on Belgias maja, siis Belgia seadus on see, mis kohaldub sellele majale. kui neil on varad Saksamaal või Hollandis jälle, siis kohaldub Saksamaa või Hollandi õigus, nii et olukord on üsna keeruline aga nad võivad ka sõlmida kooselulepingu ja see ei ole abieluvara režiimi alla kuuluv. ja kuidas siis vara, valida kohaldatavat õigust, nii et meil võib-olla mõnel põhjusel on valitud Prantsuse õigus hoopis, nii et inimesed, kes elavad koos, ilma et nad oleksid abiellunud, tegelikult eh, muudavad olukorra väga keeruliseks ja on hea tõend selle kohta, kui keeruline see kõik on asi võib olla hoopis teine siis, kui nad registreerivad oma kooselu. Nad ütlevad, et jah, nad on otsustanud valida teatud konkreetse režiimi ja kohaldada tahavad seda äh, näiteks selle riigi õigust, kus nende ähm, kooselu registreeriti. aga kui abiellutakse, siis kohe tekib kõigepealt küsimus, et kas aktsepteeritakse seda abielu. üldjoontes see seda aktsepteeritakse ja ka samasooliste abielusid äh, aktsepteeritakse, sest väga palju on siin juba ära tehtud. meil on Haagi konventsioon abieluvararežiimide kohta juba olemas ning nüüd ma tahaksin tõstatada järgmise küsimuse. kui äh, midagi on ära tehtud Euroopa Euroopa Liidu ühtlustamise vallas, kui tegemist on rahvusvahelise eraõigusega, siis tuleb väga tähelepanelikult vaadata seda, mida teised institutsioonid on maailmas ära teinud. tuleb vältida seda, et Euroopa läheb muus suunas, äh, arvestamata seda, mis on juba mujal tehtud. nii et äh, ma annaksin nüüd järgmised soovitused. kõigepealt isikute liikuvus ei ole ainus ja ainult siseturu element, vaid ka Euroopa kodanikkonna nähtuse ilming ja tuleb arvestada äh, ühesuguseid reegleid, mis meil on abielurežiimile äh, kohalduvaid ning tähtis on edendada neid ühiseid eeskirju ja norme võimalikult palju edasi Haagi konventsioon, mis käsitleb abieluvara, tagab eraautonoomiad ja vabadused sellisel määral, et neid peab väga põhjalikult kõigepealt käsitlema. teiseks registreeritud kooselu vormid. jah, nad on registreeritud sellega on see suhe partnerite vahel ametlikuks muudetud. aga võrdlevad uuringud näitavad, et nende kooseluvormide juriidilised tagajärjed on erinevad. eeldades, et see registreerimise element on ühine, siis võib sellest lähtuda nagu äh, äh, lähtepunktist registreerimise riigi õigust kohaldada. aga kui osapooltel on autonoomia õigus, siis on neil piiratud võimalus ka viidata äh, alalisele elukohale ja muudele teguritele. nii et miks siis mitte võimaldada registreeritud osapooltel ikkagi ise otsustada, kus nad tahavad registreerida oma kooselu ja millist õigust kohaldada. nüüd need de facto kooseluvormid on nähtus, mida tuleb kõigepealt analüüsida, enne kui me hakkame mõtlema selle peale, et kohaldada neile mingeid Euroopa eh, norme, eh, rahvusvahelist eraõigust ning eh, samuti ei tohime ära unustada, et meil on ka angloameerika õigus ja trustid on seal ette nähtud. see trustide õigus angloameerika õiguses on väga-väga mm, oluline aspekt. mis tähendab seda, et erinevad õigused võivad kohaldada de facto eh, kooseluvormidele ja eh, abieluvarale ning eh, tihtipeale, kui ei järgita traditsioonilist abieluvormi, vaid hoopis mingit muud kooselu registreeritud vormi, siis ma ei näe, et miks siis siin peaks tekkima meil mingi õiguste konflikt ja ma arvan, et kui sõlmitakse kooseluleping, siis tuleb austada osapoolte autonoomia põhimõtet. Äh, võib-olla äh, kaaluda seda, et järgida Saksa-Prantsuse lähenemisviisi ja luua üle-euroopaline mingi mudel nendele suhete vormidele küsimus on nüüd järgmine. see küsimus on tõusetunud äh, üldises tugiraamistikus ikka ja jälle, et kas valida äh, Euroopa mudel ja sõlmida see lahti liikmesriikide sätetest või valida mudel ja siis piirata seda mm, siiski äh, liikmesriikide õigusega. ma arvan, et kui me tahame tõesti üle-euroopalist näidismudelit oleks liiga kaugele mindud, aga me peaksime sellele piirid seadma kohaldatava õigusega ja see tasuks juba kaalumist. ning arvestades seda, kuivõrd tähtis on trustiga seonduv õigus Angloameerika õigussüsteemis ja probleemid, mis tsiviilõiguses on selle nähtuse tunnustamisega ja mõistmisega, siis tasub tõest-, tõsiselt kaaluda äh, ja mõelda Euroopa normide peale, millega tunnustataks trustide õigust, sest trustide õigus on abieluvara režiimi puhul väga tähtis, samuti pärimisõiguse puhul väga tähtis ning samuti finantskorralduste aspektist väga tähtis, aga seda me täna ei aruta. suur tänu teile härra professor, tõesti äärmiselt oluline teema, arvestades äh, seda, kui palju on Euroopas täna registreeritud kooselusid. see tekitab loomulikult äh, abieluvara ja pärandiõiguse küsimustes äh, teatavaid probleeme seadusandlus, mida kasutatakse ühes või teises liikmesriigis, võiks tõesti mudeliks võtta. Te rääkisite juba sellest äh, Prantsuse-Saksa ettepanekust ja sujuvalt jõuamegi siit äh, Eva Beckeri ettekande juurde. Äh, Eva Becker on jurist Jungeburt ja Becker advokaadibüroos Berliinis ja räägib täna meile mõningatest huvitavamatest aspektidest Äh, abieluvära režiimide osas Prantsusmaal ja Saksamaal. aitäh, lugupeetud härra esimees, lugupeetud koosolekus osalejad, tahaksin teile rääkida abieluvara režiimi lepingust Saksamaa ja Prantsusmaa vahel. siin tekib, on tarvis arvestada kollisiooninorme ja tuleb saavutada olukord, kus ei tekiks vastuolu rahvusvahelise õigusega. see tähendas seda, et meie leping oli suunatud materiaalõigusliku aluse loomisele abielulepingute sõlmimisel. me sõlmisime Saksa-Prantsuse lepingu, ja äh, sätestame selles valikulise võimaluse vara juurdekasvu tasaarvestuseks abielulepingu sõlmimisel see on väga oluline, kuivõrd suureneb rahvusvaheliste abielude arv. ühelt poolt, teisalt on aga väga oluline äh, reguleerida praktikas nende perekondadega seonduvaid probleeme. Saksa ja Prantsuse lepingut sõlmides tõdesime, et mõlema riigi õiguskorralduses on küll toimuvaid, toimivat varaõiguslikku režiimi, kuid kahe riigi vahel kahe riigi kodakondsete vahel sõlmitud abielude puhul ei ole seda õigust alati lihtne rakendada. seetõttu seetõttu tuli silmas pidada, et abieluvaraõigus puudutab eeskätt äh, omandiõigust ja võõra õiguskorra alusel sõlmitud leping, mis ei arvesta kõiki abieluvara õiguslikke aspekte, ei aita lahendada ka probleeme, kui need tekivad. seega me soovisime äh, Äh, luua niisuguse abieluvararežiimi, mis äh, vastaks äh, mõlema riigi ettekujutustele, huvidele ja tavadele ja oleks omavahel ühitatav. uus vara, abieluvararežiim pidi vastama niisiis abikaasade Äh, vara huvide arvestamisele, aga teisalt ka nende äh, ühiskorteri, ühise elamispinna säilitamist. me soovisime siis abielu, äh, kehtestada abieluvara režiimi, mis oleks vara juurdekasvu tasaarvestus. see tähendab seda, et vara juurdekasv arvestatakse vara lõpp- ja algväärtuse vahe tasaarvestuse kaudu. tasaarvestusnõude saab siis esitada äh, varaliselt äh, mm, mitte nii heas seisus olev abikaasa ja see nõue lõpeb rahalise, rahaliselt väljendatud summa väljamaksega. tahaksin siinkohal püüd-, äh, peatuda mõnel abieluvararežiimi momendil, mis valmistasid Prantsuse-Saksa ühiskomisjoni töös teatud määral raskusi. kõigepealt ma tahaksin rääkida abikaasade ühisest elamispinnast. lahutuse korral näeb meie vahel sõlmitud äh, et-, leping ette seda, et ühel et kummalgi abikaasal puudub ainuisikuline käsutusõigus eh, selle elamispinna osas, mis tagab tegelikult siis teisele abielu osapoolele kaitse, eh, mis, mis on vajalik. ja teine moment, mida tahaksin esile tuua, eh, seondub kingetega Nee, seda sätestavad Prantsuse ja Saksa ühisleppe artiklid kuus ja kaheksa. see tähendab, et kinked arvestatakse eh, ühisvarast välja ja vara juurdekasvu tasaarvestuse puhul arvesse ei tule. see on suhteliselt eh, keeruline lähenemine, kuid me soovisime seda äh, vaatamata sellele reguleerida. nüüd loomulikult tekib niisuguse vara juurdekasvu tasaarvestuse puhul probleem sellest, kuidas abielu vältel soetatud vara hinnata, eeskätt puudutab see kinnisvara, kinnistuid ja nii edasi. seega võetakse kõigepealt arvesse vara omandamise alg ja äh, lõpp-punkt, alg ja lõppväärtus ja arvutatakse äh, nende kahe väärtuse vahe. Äh, algkuupäevaks on kuupäev, mil vara juurdekasvu tasaarvestuse kohane abieluvararežiim sõlmiti meile olid äh, terve rida Prantsuse lähenemisviise selle küsimuse äh, seaduslikuks lahendamiseks vastuvõetavad ja ma leian, et me suutsime saavutada vettpidava kompromissi ähm, meie jaoks oli oluline niisuguse alg- ja lõppväärtuse vahe kindlaks tegemine, äh, prantslastel on kombeks vara indekseerida. Äh, nüüd kompromissi sätestasime artiklis, äh, lepingu artiklis üheksa, mis muuhulgas arvestab ka tarbijahinna indekseid ja nende muutumist. ma kujutan endale ette, et, et äh, näiteks tarbijahinnaindeks on suurus, mida arvutatakse kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, mistõttu see võiks olla äh, võib-olla üheks momendiks, miks Prantsuse-Saksa avatud lepe öö, mm, äh, võiks sobida ülevõtmiseks paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides. kui me räägime abieluvara režiimist ja selle seaduslikust säte, sätestamist, siis äh, loomulikult on tegemist väga emotsionaalse valdkonnaga, aga samas vajab see küsimus äh, lahendamist äh, üle-euroopalises mõttes tuginedes küll rahvuslikele õiguslikule traditsioonile, ent samas äh, arvestades materiaalõiguslike küsimuste lahendamise vajadust äh, rahvusvaheliste abielude ja nende lahutuse üha suureneva määra puhul Äh, kui me tegelesime selle vara juurdekasvu tasaarvestuse, vara hindamise ja muude probleemidega meievahelise leppe sõlmimisel, siis me tegelikult väga peagi tunnetasime, et meie poolt leitud lahendus peaks olema võimalik äh, rakendada ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, kuna meie lepe ja välja pakutud lahendus tegelikult ei sekku ühegi liikmesriigi õiguskorda, mistõttu minu arvates on tõeliselt oluline, et eh, meie poolt edukalt lõpule viidud lepe eh, leiaks rakendamist ka teiste liikmesriikide poolt, lahendamaks neid sageli väga keerulisi materiaalõiguslikke probleeme, aitäh! ma tänan proua Becker selle väga huvitava ettekande eest. ma olen vägagi veendunud selles, et teie kahepoolne töö praktiline kahepoolne töö on väga hea näide ja eeskuju laiemale õigusaktile, raamistikule ja kindlasti on sellest huvitatud ka teised liikmesriigid. me jälgime väga põhjalikult seda, mis teil toimub ning võtame arvesse teie poolt kogutud kogemusi. ma tahaksin teha ühe tehnilise märkuse kõigi jaoks nimelt siin Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Parlamendi kodukord näeb ette, et me ei tohi jooke siia äh, saali kaasa tuua. aga siin kõrval on Mickey Mouse baar, nii et ähm, seal võite klaasike mahla, tassikese teed juua, aga kahjuks jah, sellesse täiskogu saali ei tohi jooke tuua. ma väga vabandan, et see nii meil siin ette on nähtud nii et ma nüüd lähme edasi. järgmine väga huvitav teema on äh, vaadata, milline on olukord liikmesriikides, kui kõneks on äh, sama soo abielude vastastikune tunnustamine, samuti registreeritud kooselu samalooliste või vastassooliste paaride vahel esimene kõneleja on meil siin proua Beatrice Vaiskuut, kes on pere ja pärimisõiguse komisjoni eesotsas Euroopa advokatuuride organisatsioonis. suur tänu, ma tahaksin teile selle delikaat, sellel delikaatsel teemal kolm sõnumit edastada. kõigepealt üle öö, selle kohta, millised on täiesti kindel, kindlad segadust tekitavad aspektid, teiseks ütleksin seda, et õiguskindlus ei ole tagatud selles küsimuses praegu Euroopas ja kolmas sõnum, räägiksin siis nendest võimalikest valikuvõimalustest, kuidas õiguskindlust äh, kodanike jaoks parandada, äh, aga teen seda muidugi väga tasakaalukalt. kõigepealt ülevaade liikmesriikides on praegu äh, süsteemid väga erinevad ainult viis äh, liikmesriigi tunnustavad samasooliste abielu, Belgia, Rootsi, Portugal, Hispaania, teised liikmesriigid tunnustavad samasooliste partnerlusi, äh, need on siis institutsioonilised partnerlused, mis on reserveeritud ainult äh, samasoolistele ja on põhimõtteliselt abielu koopiad. teised liikmesriigid, näiteks nagu Saksamaa või Taani, siis kuuluvad nende hulga, kes omasoolise partnerluse tun-, tunnustavad, ja siis on liikmesriigid, mis on nii-öelda traditsioonilised partnerlused, põhimõttelised partnerlused, mis on ette nähtud nii hetero- kui ka homopaaridele ja e, on vägagi sarnased abielule ja on lõpuks liikmesriike, näiteks Poola, kes ei tunnusta ei partnerlust ega ka abielu homoseksuaalidest paaridele. see on siis esimene erinevus liikmesriikide vahel. teine erinevus on see, et iga liikmesriik võtab suhteliselt erinevalt vastu teistes liikmesriikides sõlmitud partnerlusi või abielusid. näiteks kvalifitseeritakse neid erinevalt liikmesriigiti, näiteks abielu ja partnerlust kvalifitseeritakse erinevalt liikmesriigis. reeglid on ka erinevad selles osas, kui, millist seadusandlust kasutatakse nende liitude valideerimisel, tunnustamisel, millised on äh, varaga seonduvad küsimused äh, nii et liikmesriigiti olukord on väga erinevad, on äh, selliseid liikmesriike lõpuks, kes on vastu omasooliste abieludele avaliku korra kaitsmise eesmärkidel tooksin mõned konkreetsed näited äh, selle kohta, milline võiks olla segadus, äh, võimalik segadus tänu nendele erinevustele. võtame ühe prantslase Hispaania, äh, kes abielluvad omasoolises abielus Hispaanias. see on küll täiesti kehtiv abielu Hispaanias, aga ei tähenda mitte midagi Prantsusmaal. Saksamaa seadusandlus näeb ette, et omasooliste abielu ei saa kvalifitseerida Saksamaal muuna kui ainult partnerlusena Belgia kooseluseadusandluse järgi on äh, hetero puhul täiesti võimalik äh, kooselu äh, Soomes, aga see ei ole partnerlus, sellepärast et Soomes on partnerlus kehtiv ainult omasooliste paaride jaoks ja see tähendab seda, et kvalifikatsioon tuleb kuidagi üle kanda liikmesriikidele, kas tegemist on abieluga või lihtsalt kooseluga samas Belgias on ette nähtud, et äh, omasooliste kooselu registreerimine on täpselt sama õiguslik kui Soomes see partnerlus. Saksamaal on ette nähtud äh, ka äh, pärandi üleminek elukaaslasele, Prantsusmaal aga jällegi ei ole sellist seadusandlust Ehm, kui äh, Taani partneri teine, partnerite teine ehm, elukoht on äh, Prantsusmaal, siis tekib küsimus, et mis saab pärast, kas äh, kehtib seal, milline seadusandlus, kas selle kohtu seadusandlus, mille poole pöörduti, selle koha seadusandlus, kus asub vara ja nii edasi. olukord on väga ebakindel, isegi Euroopa Ühenduse seadusandluse tasandil on tagatud inimeste vaba liikumise põhimõte, kuid ei ole mitte mingisugust jurisprudentsit äh, Euroopa kohtutest selles küsimuses. mis puudutab äh, kohtupädevust, siis üldiselt äh, normid, mis on võetud vastu ühes liikmesriigis, peaks kehtima ka teistel, teistes liikmesriikides. kuid samas meil on kahe tuhande neljanda aasta direktiiv, mis puudutab inimeste vaba liikumist koos oma perekondadega, seal on ette nähtud, et partnerit ei peeta kaaslaseks juhtudel, kus partnerlus ei ole võrdsustatud abieluga. samas aga artikkel kaksteist ja artikkel kaheksa, artikkel kakskümmend neli Euroopa Inimõiguste konventsioonis näevad ette õigust abielule, pere kaitsele ja diskrimineerimise keelustamist seksuaalse sättumuse tõttu. ja lisaks sellele meil ei ole Euroopa Inimõiguste Kohtust ka lahendeid äh, samasooliste liitude puhul alles hiljuti küll võeti vastu jah, seadusandlus Austria kohta, mis põhimõtteliselt kohustab teatav, teatud määral liikmesriike öö, äh, eemaldama oma seadusandlust omasooliste kooselu keelustavad äh, sätted. ühesõnaga, tuleb arvestada seda, millised on erinevad äh, tahud äh, erinevate juhtumite puhul, näiteks nagu lapsehooldusküsimused või lahutusküsimused Türgi põhtul. lisaks sellele artikkel üheksa Euroopa inimõiguste hart-, põhiõiguste hartas, vabandust, kus on kirjutatud, et jah, inimesel on õigus luua perekond, kuid äh, seda pere loomist siis peaks kohalik seadusandlus äh, juhtima, nii et põhimõtteliselt meil ei ole mitte mingisuguseid pretsedente kohtutest äh,, seisukohad on erinevad, on neid, kes ütlevad, et partnerlused tuleb registreerida päritoluriigi järgi, Äh, teised, kes ütlevad, et äh, asukoha, elukoha järgi, nii et äh, segadus on suur ja õiguskindlus ei ole tagatud. nüüd, kuidas asi äh, korda saada, kolm lahendust. kas tuleks äh, siis materiaalõigus ühtlustada, kuid see ei ole Euroopa Liidu institutsioonide pädevuses? teiseks, kas tuleb rahvusvahelise eraõiguse norme ühtlustada ja seda põhimõtteliselt on ka süvendatud äh, koostöö osas Rooma kolme vallas saavutatud ja see on hea asi, kuid tegemist on isoleeritud juhtumiga, tegemist on praegu esialgse ettevõttega, mis, ettevõtmisega, mis võib-olla tulevikus avab uusi ideid ja kolmas lahendus, natukene mõõdukamad lahendused, mis osalt puudutavad siis tunnustamist ja see on kõige olulisem, nimelt äh, piiriüleste liitude tunnustamine ja teine asi, mis läheb võib-olla, teine ettepanek, mis läheb võib-olla natukene kaugemale, nimelt äh, koordineerimine äh, varaõiguse osas kui liit liit äh, on kehtiv ainult ühes liik-, kui, kui liit on kuulutatud kehtivas ühes liikmesriigis, tuleb see kuulutada kehtivates ka teistes liikmesriikides, äh, vaatamata sellele, milline on kohalik seadusandlus, loomulikult välja arvatud pettuste juhul, seega Rootsi abielu, äh, abielu, mis on samasooliste vahel, peab olema abielu ka Saksamaal, mitte partnerlus, Hispaania ja Prantsuse kodaniku vaheline abielu, mis on sõlmitud Hispaanias, peab olema kehtiv nii Hispaanias kui ka Prantsusmaal, Äh, Prantsusmaal sõlmitud äh, partnerlus peab olema partnerlus ka Soomes äh, lii-, kodanikel peab olema kõikides liikmesriikides võimalus oma liitu registreerida. nüüd varaõiguse see on osaliselt reguleeritud Euroopa konventsioonidega, me oleme rääkinud siin lahutusest, pärandiõigusest, ülalpidamiskohustusest ja pärandiõigusest, loomulikult liikmesriikides on samuti, äh, on võetud vastu ka näiteks äh, lapsendamisküsimustes ja nii edasi me tervitame seda, et on äh, Äh, partnerluste puhul äh, rohkem tunnustatud seda, et nende sõlmimise koht peab olema see, äh, mille koha õigus kehtib. Ähm, partneritel on aga siin vaba valik, mida võiks teha Euroopa Liit. me ütlesime juba seda, et Euroopa Liit peab tunnustama liite ja kõik instrumendid peavad, kõik liikmesriigid peavad teatavad instrumendid vastu võtma selle võimaldamiseks. lisaks sellele suhteliselt delikaatsed küsimused eh, Euroopa tasandil. kõigepealt eh, tavapärane elukoht, kas tuleb see defineerida Euroopa mõistes? siin eh, esitan ma retoorilise küsimuse, kas me peame Euroopa tasandil defineerima abielu ja defineerima partnerluse? ja lõpuks sellele peab e-, esitama küsimuse ka öö, varaküsimustes Euroopa eraõiguse sätted tulevad siin mängu ja me peame rõhuma kõige rohkem sellele, et liikmesriigid austaksid Euroopa Liidu õiguse vaimu nii abielude kui ka partnerluste puhul. tunnustamisega minu meelest ei ole tegelikult probleeme, me tunnustame ju kohtulahendeid liikmesriikide vahel ja kui mõni avalik äh, kui mõni abielu või partnerlus sõlmitakse juba riigi ees, siis ei peaks olema teistel liikmesriikidel probleeme selle liidu tunnustamisega. ja ühtlasi ma arvan ka seda, et tuleb tunnustada seda, et kõik liikmesriigid peavad olema valmis rakendama välismaist äh, õigust, ma olen äh, proua Beckeriga nõus ja selles mõttes, et meil ei ole lihtsalt äh, ühtset Euroopat, kui me ei ühtlusta oma õigussüsteeme ja ei läheneks teisele, teisele. Need teadmised, mis on Äh, ekspertteadmised, äh, mida saab jagada teiste liikmesriikidega, kindlasti hoogustavad dialoogi ja sellest ei ole kasu mitte ainult Euroopa Liidu institutsioonidele, vaid ka äh, meie õigusringkondadele, suur tänu. ma tänan selle väga-väga huvitava ettekande eest ja väga selgete ettepanekute eest. ma arvan, et mõnedel oli võib-olla see natuke raske mõista, aga me oleme kõik ju tegelikult õiguskomisjonis tegevad, kes me siin saalis oleme. igatahes ma olen väga tänulik, et te need konkreetsed ettepanekud meile tegite ning arutelus hiljem saame neid jälle põhjalikumalt veel käsitleda. järgmine on härra Charles Hyde kes on adu, advokaat ja Londonist. kas nii on parem? mu daamid ja härrad mina armastan roast beef'i ma olen inglane, minu prantsuse keel on halb ja flaami keelt üldse ei oska ma ja kaheksateistkümne aastaselt alles esimest korda äh, pääsesin Inglismaalt välja, varem olin käinud ainult Šotimaal ja mitte kaugemal ja puhkasin Šotimaal, et Inglismaast veidi eemal olla. esimest korda kaheksateist aastaselt läksin ma Austraaliasse ja seal räägitakse ka inglise keelt ja ei ole sugugi üllatav see, et mul paluti nüüd teiega jagada minu seisukohti äh, sel teemal ja aluseks siis on Angloameerika süsteem, mis meil on Ühendkuningriigis. meie oleme väga põikpäised Inglismaal ja ettevaatlikud ja ei ole eriti kohanemisvõimelised ja võib-olla on see teil pisut üllatav seda kuulda, aga ma kardan, et see äh, ainult süveneb. ma räägin meie suhtumisest nüüd abiellu ja omasooliste koosellu. meie ajalugu ei ole siin eriti muljet ajala avaldav. üheksateistkümnenda sajandi Victoria aegsel Inglismaal mm, olid eh, väga suured erinevused eh, vaeste ja rikaste vahel meeste ja naiste vahel, naistel ei olnud äh, valimisõigust, kui te abiellusite Victoria ajastu Inglismaal, siis andsite kohe kõik oma naise õigused ära mehele ja mees tegelikult omas teid, nii teie vara kui ka teie lapsi ja mees võis vabalt lahutada naisest, aga naine sai taotleda lahutust vaid erakorralistel asjaoludel. tuhande üheksasaja kolmekümne seitsmendal aastal see seadus muutus, see muutus lõdvemaks ja muutus veel kord aastal tuhat üheksasada seitsekümmend kolm. aga vaid väikesed muudatusettepanekud toimusid, muudatused toimusid selles seaduses ja suurt midagi ei muutunud nii et meil on nüüd kolmkümmend seitse aastat olnud võimalik ähm, tõlgendada seda seadust ja eriti on seda tehtud just finantssätete osas. meil on nüüd kaalutlusõigusega jaotamise põhimõte ning need, kes seda diskretsiooniõigust kasutanud on, eh, tegelikult on leidnud, et eh, tegemist on diskrimineer-, naiste diskrimineeriva õigusega ja õigusaktiga ja sättega kuni aastani kaks tuhat ning äh, aluseks, kui vara jaotati, võeti naise vajadused ja see oli piirmäär. aastal kaks tuhat kohus lõpuks ometi mõistis, et tegemist on diskrimineeriva sättega ning e, juba esimene samm astuti võrdsuse poole. nüüd samasooliste kohtlemine äh, abielus e, või kooselus ei olnud samuti diskrimineerimisest vaba ning isegi kohad, koostati sellekohane parlamendi äh, raport, selle koostamiseks kulus kolm aastat ning järeldus oli, et homoseksuaalsust ei saa enam pidada äh, kriminaalrikkumiseks, mille eest võib vanglasse minna eluaegselt. ja kümme aastat kulus siis äh, seadusemuudatuseks äh,. Šot kehtima kakskümmend kaks aastat hiljem võttis sellekohase seaduse vastu ning kahekümne ühelt aastalt langes kaheksateistkümnenda aastasel aastani mm, ka täisealisuse mõiste. nüüd on see kuusteist siis. kaks tuhat kaks geipaaridele anti adopteerimise õigus ning kaks tuhat viis võeti vastu registreeritud kooselu seadus, mis kohaldus ka samasoolistele paaridele. viimase kümne aasta jooksul on tohutult muutunud meie suhtumine, mitte ainult siseriiklikult õigusaktid ja nende tõlgendamine meil, vaid palju tähtsam on see, et on äh, hakatud mõistma ka teiste Euroopa riikide äh, suhtumist ja on hakatud mõistma seda, mida kujutab ennast selline kooselu ning millised kohustused ja õigused tulenevad sellisest koosolek, kooselust. kahe tuhandendal aastal esimest korda transseksuaalid said ka sootunnustuse tõendi saamise õiguse ning see õigusakt ei tunnusta mitte ainult nende õigusi, kes on oma sugu muutnud äh, Ühendkuningriigi õiguse alusel, vaid ka väljaspool Ühendkuningriiki. nüüd äh, registreeritud kooselu on võimalik ka äh, samasooliste hulgas ning samasugused õigused nagu abiellumise puhul on nendel partneritel. ning samuti tunnustatakse välisjurisdiktsioonidelt samasuguseid, antud samasuguseid õigusi Äh, selline samasooliste paaride äh, tunnustamine ei sõltu enam, kust jurisdiktsiooni all nad on need selle õiguse saanud. nii et nende õigused kohalduvad ka Ühendkuningriigi jurisdiktsiooni all. Äh, see, samasugused õigused on neil testamendi täitmisel, vara jaotamisel, kui toimub lahutus või kui isik sureb ja kui kooselu lahutamine on toimunud äh, välismaal, siis äh, finantsvara saab jaotada ka Ühendkuningriigi kohtuotsuse kohaselt. Äh, erinevalt kohaldatakse samasoolisi või erisoolisi, kes ei ole registreerinud oma kooselu, kes ei ole abielus, kes on lihtsalt koos elanud ja sellisel juhul mingeid finantsõigusi neile ei teki, aga kui neil on lapsed, siis vanemlik õigus mm, jääb isale, kui tema on kirjas sünnitunnistusel. ja see tähendab seda, et tal tekivad finantskohustused. üheksakümnendal aastal võeti vastu õigusakt, mis võimaldas isa ja ema suhe ja õigused anda ka mittebioloogilistele vanematele, kui on tegemist kunstliku viljastamisega. ning sama puudutab ka samasoolisi, aga selle kohta alles kahe tuhande kaheksandal aastal võeti vastu õigusakt. nii et mittebioloogilistele vanemitele anti samasugused õigused nagu aktiga aastal tuhat üheksasada üheksakümmend, aga see käsitleb muud aspekti, nimelt ema õigused, kelle munarakk eh, ei viljastatud kes ei ole bioloogiline vanem. ja kõik sellega seonduvad õigused, aga need õigused ei ole tagasiulatuvad, nii et kui tegemist on mitte bioloogiliste vanematega, kui nad ei registreerinud kooselu, siis ei saa nad eh, õiguspärase vanema õigusi. see on tekitanud terve rea kohtuvaidlusi lapse kuulumise üle kohtutes kas meie siseriiklik õigus on muutunud, et tagada vanemlik vastutus, kui tegemist on õigustega, mis on mujal jurisdiktsioonis antud ka Ühendkuningriigi territooriumil. siit ka minu sõnam, sõnum teile. siseriikliku jurisdiktsioonis tunnustades teiste riikide jurisdiktsiooni all vastu võetud otsuseid, on peatähtis selleks, et tagada eh, õiguse ühtlustamine ja lähenemine, mis sest, kui meil ühtseid, ühesuguseid õigusakte ei ole. ma nä-, mulle näib, et me oleme väga tublit tööd teinud selleks, et tunnustada ja importida arusaamu, mis on teistes liikmesriikides. me austame eh, teisi jurisdiktsioone ning Eh, selline meeldiva kohtualluvuse otsimine mm, võimalus on midagi, mis on viimasel ajal laienenud, aga mis ei ole vastuvõetav. suur tänu. ma pean tunnistama, et äh, nii teie koduriigis läbitud muutuste kiirus kui ka sisu äh, tekitab äh, minus tõelist aukartust, vähemalt kui me räägime pere ja abieluõigusest. Äh, suur tänu nende märkuste eest, suur tänu ka teistele kõnelejatele. kahjuks äh, aeg jookseb. ja ees on juba viimane ettekanne selles töögrupis. tuletaksin meelde, et äh, teil on veel võimalus ennast äh, panna kirja kõnelejate sekka, saatke meile see ankeet, pange nimi kirja, siis on lihtsam äh, järgnevat arutelu hallata. järgmine teema aga äärmiselt oluline, oluline, kui jutuks on laste õiguste kaitse pereõiguse kontekstis järgmisena on siis arutelul praegune olukord perekonnaasjade vahendustegevuse osas. sõna saab Maria de Conseillaso Olivier, Oliveira, kes on äh, vahendaja ja jurist Euroopa Nõukogu juures Eh, bom dia a todos, eh, senhor president. tere hommikust, härra esimees, daamid ja härrad. rahvusvaheline vahendamine perekondade vahel on viimastel aastakümnetel oluliselt edasi arenenud. Eh, on olnud mitmeid sisulisi algatusi Äh, mitte ainult riikide eestvõtmisel, vaid ka vahendajad, advokaadid, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, see tähendab kõik, kes on vahendusega seotud, on algatanud mitmeid initsiatiive, et selles valdkonnas olevaid probleeme lahendada lahutuste või lahus elu korral on vahendus erakordselt oluline lapse õigusi silmas pidades, eeskätt kui me räägime hooldusõigusest. me teame, et on olemas ju väga palju väga ekstreemseid juhtumeid selles valdkonnas, mistõttu on vahendustegevus erakordselt oluline, sest see aitab äh, vähendada psühholoogilist koormat, mis tekib nii mõlemale lapsevanemale kui lapsele ja aitab luua usaldusliku õhkkonna konflikti osapoolte vahel. selleks, et tagada lapse normaalne areng tulevikus. lapsevanemad teavad ju kõige paremini, mida lastel vaja on paremini eh, kui eh, keegi kohtunik ja vahendus sujub eh, paremini, on vähem kulukas, kui seda on võimalik korraldada ilma kohtuprotsessita. ja on sageli ka tõhusam, kui oodata ära vastavasisulist äh, kohtuotsust. Euroopas kehtib äh, lapse õiguse konventsioon ja Euroopa Nõukogu on pühendanud suurt tähelepanu demokraatiale, õigusriiki, riiklusele ja konsolideerumisele ning on võtnud vastu väga olulisi dokumente, muuhulgas tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal vastu võetud soovitusi, tegemist oli tõepoolest teed rajava algatusega. siis loomulik ka kahe tuhande seitsmenda aasta Euroopa Komisjoni algatatud dokument, mis aitab vahendustegevust paremini korraldada siis on meil kahe tuhande kaheksandast aastast pärit äh, direktiiv, mis aitab lahendada protsessikulude kandmise küsimusi. see käsi, see dokument käsitleb eeskätt õigusorganite vahendusel toimuvat vahendustegevust ja nende poolt vastu võetud otsusi nendes dokumentides rõhutati, et vahendustegevus eh, sageneb eh, ja eh, järjest ju rohkem on juhte, mis vajavad reguleerimist. loomulikult on, saab seda teha vastavate taotluste olemasolu korral, kuid äh, Eh, seda kõike ei saa vaadelda ainult positiivses võtmes. kui me räägime piiriülesest kontaktide vahendamisest, siis kui me vaatame tagasi, isegi kui see vaatame aasta kaks tuhat kolm arvandmeid, siis juba toona oli piiriüleseid abielusid üle seitsmeteistkümne protsendi, ent lahutuse korral ei ole selgeid ühemõttelisi juriidilisi lahendusi ja niisuguste lahenduste arv, niisugused võimalused on tegelikult piiratud eriti siis, kui me räägime piiriülestest abielulahutustest. on oluline, et äh, niisuguse suhtluse vahendamine laieneks äh, muuhulgas ka äh, piiriüleselt sõlmitud abielude puhul, kuid siin tekib terve rida keerulisi olukordi, kuivõrd üksikute liikmesriikide õiguskorrad põrkuvad omavahel. sageli on suureks probleemiks ka eh, endiste abikaasade eh, geograafiliselt suur eraldatus, üks elab väga ühes Euroopa Liidu otsas, teine teises ja siis on selline vahendus seotud ka suurte rahaliste kulutustega. see tähendab seda, et need, kes vahendusega tegelevad, peavad tõepoolest olema selles valdkonnas väga hästi kodus, et suuta seda tagada ja praktiliselt eh, tuleb tõdeda, et Euroopas vastavasisulist haridust, mis eh, tagaks vahendaja tegutsemise kogu Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil, kusagil ei anta kahe tuhande kaheksanda aasta vahendustegevust käsitleva direktiivi äh, rakendamine äh, peab äh, käivituma täiel määral aastal kaks tuhat üksteist, mistõttu praegu on erakordselt keeruline hinnata, milline saab olema selle direktiivi tegelik mõju kuid samas pakub see direktiiv suurepärast võimalust vahendustegevuse edendamiseks, mitte ainult piiriüleste abielude või nende lahutuste korral, vaid ka ühe või teise liikmesriigi sees. kui direktiiv leiab täies mahus rakendamist siis aitab see lahendada ka riigisiseseid konflikte, samas kui rahvus- abielude ja nende lahutuse puhul tekivaid konflikte tuleb siiski vaadelda eraldi ja see nõuab äh, tõepoolest asjaomast koolitust ja ettevalmistust ja niisugused inimesed peaksid omama ka vastavat sertifikaati, et rahvusvahelise vahendustegevuse valdkonnas tõhusalt toimetada, samas võiksid sellega tegeleda täiendavalt ka vastavalt spetsialiseerunud advokaadid, sest neil asuks ka kohustus öö, eh, oma kliente, klientidele põhjalikke selgitusi anda sest mitte igat konflikti ei saa lahendada vahendustegevuse kaudu. kuid äh, seal, kus vahendustegevus saab siiski toimida, peaks see ka aset leidma ja sel juhul peaks advokaat kliendile selle selle, seda ka viitama, see tähendab aga seda, et advokaat on asjadega suurepäraselt kursis. sama tähendab see aga seda, see ka kohtunike puhul ka kohtunikud peaksid saama vastavat täiendavat äh, vahendustegevuskoolitust. ilmselt liigume sinna suunda, et äh, tekivad üle-euroopaliselt vahendustegevuses, valdkonnas, vahendustegevusele spetsialiseerunud kohtunikud äh, samas äh, tuleb ka äh, tegeleda äh, avalikkuse teavitamisega selleks, et avalikkus mõistaks selles valdkonnas olemasolevaid probleeme, vajadusi ja spetsiifikat. rahvusvaheline vahendustegevus on loomulikult oluliselt kulukam kui siseriiklik ja see puudutab tegelikult mitte ainult konflikti osapooli, sest meie elame multikultuurses Euroopas ja me kõik oleme nendest protsessidest puudutatud, aitäh! suur tänu, proua Oliveira ja suur tänu kõikidele meie ettekannete tegijatele, väga huvitavad, sisutihedad ettekanded ja suur tänu, et pidasite ka täpselt kinni antud kõneaegadest. see näitab selgelt seda, et kui inimesel on midagi konkreetset ja olulist öelda, saab ta teda teha väga selgelt ja ei pea pikalt vahutama. suur tänu kõikidele kõnelejatele, nüüd siis aeg aruteludeks sõna on soovinud kaks inimest, mis tähendab seda, et äh, saame ajast ilusti kinni peetud, sest et äh, aega on meil keskpäevani selle töögrupiga ja kindlasti ähm, senaator Dias de Gero ka vajab umbes viite minutit äh, kokkuvõtete tegemiseks, aga kõigepealt äh, Stefan Pullmann Bundestagist suur aitäh, härra esimees. Saksa Bundestagi nimel tahaksin tänada selle tööpäeva korraldamise eest. see on suurepärane, et meie rahvusparlamentide esindajad oleme ka siia kutsutud tahaksin südames tänada proua Pööle-Völkit eh, Rooma kolmele antud kriitilise hinnangu eest. niisugused kriitilised arutelud on muidugi teretulnud, kuid mina isiklikult nii kriitiline poleks. ja seetõttu tahaksin peatuda vaid ühel küsimusel, siin on küsimus sellest, kas viimane tavaline abikaasade elukoht peaks olema äh, Äh, selleks kohaks, mille järgi määratakse kohtualluvuse küsimus. minu arvates on olemas väga häid põhjusi, miks tingimata nende ühine viimane elukoht peaks olema kohtualluvuse puhul määramaks sest abikaasad seal, kus nad viimati ühiselt koos elasid, on teatud määral selline vahendatav koht. võib-olla elasid kogu, abikaasad kogu elu selles paigas, võimalik muidugi, et, et eh, tuleks kasutada ka nõnda öelda neutraalset riiki, aga on võimalik ka, et kui nad on sellega mõlemad nõus, siis on otstarbekas just viimase alalise elukoha materiaalõigust kasutada. seetõttu on minu silmis loogiline öelda, et isegi siis, kui abikaasad enam seal viimases alalises elukohas kumbki ei ela, nagu on sätestatud komisjoni dokumendis punkti kolm üks A all kus sätestatakse, et et äh, kui abikaasad, see oli viimane abikaasade äh, elukoht ja kui üks nendest abikaasadest seal veel elab, et sel juhul äh, lahenduks kohtualluvuse küsimus minu silmis, aga kui neist kumbkigi enam seal ei ela, peaks see olema tegelikult selleks Äh, kohaks, äh, mille selleks riigiks, mille õiguse järgi äh, toimub nende abielu lahutamine. see oleks minu arvates oluline materiaalõiguse seisukohast. ja see räägiks ka täpselt sellest, milline oleks kohtualluvus. sest see tähendab, et kohtualluvuse kohaks oleks koht, kus mõlemad abikaasad alaliselt koos elasid, isegi siis, kui nad juba faktilise lahuselu korral seal enam ei ela suur tänu enne kui ma annan äh, sõna professorile vastuseks, ütleksin ise äh, raportöörina omalt poolt ka midagi. nimelt äh, olen selles küsimuses raportöör Euroopa Parlamendis, ma olen nõus härra ka selles osas, et mida ta ütles viimase ähm, ühtse elukoha osas, kuid Rooma kolm ei räägi mitte kohtuvalikust, vaid äh, kehtiva seadusandluse valikustada. härra professor, teil on nüüd järgmisena sõna. Ja, danke sehr. Äh, die Bemerkung des äh, Vorsitzenden stimmt voll. Aitäh. Eesistuja märkus on täiesti asjakohane. Ma tuleksin härra Pulmani küsimuse juurde Rooma kolm määrus sätestab ainult rahvusvahelist eraõigust. moment, millele teie viitate, on sätestatud Brüssel kaks A määruses. me loodame muidugi, et meil avaneb tulevikus võimalus sellesse määrusesse see punkt kaasata, kuid praegusel hetkel ma seda võimalikuks ei pea. kui me räägime viimasest ühisest elukohast, siis siseriiklikult äh, rahvusvahelised era-, lahutusõigust arutusest, arutades äh, lükati see põhjendatult tagasi. see on väga keeruline punkt sest tagantjärele tuleb ka tõendada, eriti siis, kui inimeste ees on, seisab võimalus valida, millise õiguskorra alusel nad soovivad öö, lahutusprotsessi teostada. tagantjärele võib osutuda sageli keeruliseks määrat-, kuidas määratleda öö, viimast ühist elukohta. lihtsam on öelda et öö, äh, õigem oleks, et lihtsam oleks kasutada Lex Fori printsiipi. selle asemel, et öö, äh, siduda otsustus väga paljude täiendavate tingimustega. suur tänu, proua professor. tahaksin ühte asja siiski lisada. nii Euroopa Parlament kui ka Euroopa Liidu Nõukogu on palunud professorilt nii kiiresti kui võimalik esitada ülevaade Brüssel kaks 2 paketi osas, sellepärast et äh, Rooma kolm on näidanud seda, et paljud äh, Brüssel kaks, äh, kaks sätteid tuleb muuta. ega see asi ilmselt väga kiiresti ei lähe, võib-olla aastaks kaks tuhat kolmteist. ja võib-olla aasta varem, kui me suudame su-, survestada komisjoni, aga proua Redingul võib-olla on selle kohta midagi öelda järgmisena on sõna soovinud äh, senaator Jung Prantsuse senatist. suur tänu, härra esimees, ja suur tänu ürituse korraldajatele, kuivõrd minu meelest on tegemist äärmiselt äh, informatiivse ja õpetliku äh, päevaga eh, nende jaoks, kes me kõik võib-olla ei ole spetsialistid just pereõiguse osas, kuid kes peavad oma parlamentides siiski selles osas eh, seadust looma ja tõesti, tegemist on delikaatse teemaga, kuivõrd eh, puudutab otseselt erinevate liikmesriikide kultuuri ja alati, kui me nendest asjadest räägime, on see samamoodi, nagu on haridusega, et me puudutame siin riik, liikmesriikide alustalade kõigutamist. teema on äärmiselt keeruline, nagu te teate, žongleerime siin Rooma kolm, Brüssel kaks, Brüssel kaks kaks pakettidega ja neid on veel palju ja mõistate isegi, et rahvas ei jõua seda kõike jälgida. ja meil on väga raske selgitada kogu selle teemaga äh, seonduvat tänane arutelu on näidanud ja see on mõneti äh, Äh, rahul, ähm, rahutekitav, et et palju on juba saavutatud Euroopa seadusandluse osas muidugi ilmselgelt, aga näha on, et äh, kuju on võtmas ka see süvendatud koostöö ja minu seisukoht on, et kuivõrd meil on maik suus juba selle süvendatud koostöö osas, nõuame seda kindlasti ka tulevikus ja me oleme näinud, et äh, ka äh, kahepoolsete liik-, äh, kahe liikmesriigi vahelised ähm, koostöö, koostööd on vilja kandmas, näiteks nagu Saksamaa ja Prantsusmaa vaheline koostöö näitab seda, et me võime siis täiskäängu anda kas kahe liikmesriigiga või nelja liikmesriigiga ja võib-olla kunagi äh, istume kõik ühes bussis, kakskümmend seitse liikmesriiki, suudame midagi saavutada Euroopa tasandil ja minu meelest äh, see äh, on äh, kindlasti südantsoojendav. küsimus mul aga proua Eva Pekkerile, kes selgitas Prantsuse-Saksa varaõiguse, abieluvararežiimides režiimide kohta, see on äh, väga oluline meie jaoks, väga palju on äh, Prantsuse-Saksa segaabielusid äh, ning kahjuks ka konflikte väga palju. see puudutab ka pära-, mis, pärand, pärimisõigust, lastehooldusküsimusi ja nii edasi ja nii edasi. tahaksin rõhutada aga seda, et mitte ainult Saksa-Prantsuse segaabieludest äh, sündinud lastega küsimustega ei tegelema, vaid ka äh, Euroopa-Jaapani segaabielud näiteks, ähm, kuid laste kohtlemine äh, nende puhul, kes on sündinud Jaapani eurooplase abielust, on, on väga keeruline ja, ja Prantsuse senatis sellest räägitakse praegu väga palju nii et proua Becker, minu küsimus on, et kas ka teised äh, liikmesriigid on huvi üles näidanud äh, teie lepingu suhtes, kas nad tahaksid äh, selle abieluvararežiimiga liituda, kui jah, siis millised? ma kujutan ette, et mingisuguste ülevaadete andmiseks on võib-olla natukene vara, kuivõrd see seadusandlus võeti vastu alles hiljuti. kuid nüüd veel minu märkused, mis puudutab Äh, äh, samasooliste abielude vastastikku tunnustamist ja, ja partnerlusi, olgu siis omasooliste või heteropaaride vahel, äh, oluline teema, kuid jällegi delikaatne olud liikmesriigiti on väga erinevad ja tihti ka vastandlikud ja ei ole võib-olla vajagi jõuda konsensuseni äh, homoseksuaalsete partnerluste osas, kuid mingisugused miinimumsätted võiks siiski ühtselt vastu võtta. aga see ei ole sugugi äh, lihtne. ma näen kohe siin, et Ühendkuningriik äh, viitab tagasi Victoria aegadele ja on tänaseks jõudnud äh, sellisest mustast august äh, väga kaasaegse seadusandluseni. Prantsusmaal tuleb tunnistada, et me oleme mõneti äh, maha jäänud selles küsimuses. me tunnustame praegu partnerlusi nii äh, omasooliste kui ka heteroseksuaalide vahel, äh, aga oleme tunnustanud äh, selliseid välismaal sõlmitud partnerlusi ainult viimased kaks aastat, mis tähendab seda, et alles väga hiljutine muudatus. ja minu meelest on meil siin vaja kindlasti seadusandlust Euroopa tasandil, ma olen nimelt veendunud, et mis kuju siis see seadusandlus Euroopas ka võtaks, kuid mis tunnustaks erinevaid äh, abielu ja partnerluse ja omasooliste partnerluste abielude süsteeme, julgustab neid tunnustama erinevate liikmesriikide vahel, aitaks kindlasti arutelusid edasi viia ja võib-olla need arutelud ka kuhugi äh, lõppmärki viia see on see sõnum, mida me tahaksime edastada nendele kõrgeaulistele institutsioonidele, nagu seda on Euroopa Parlament, ja võib-olla nii äh, saaksime me äh, anda lootust, et olukord laheneb Prantsusmaa äh, on on nende riikide seas, keda on Euroopas palju, ähm, nimelt, kes on natukene avatud, äh, kuid mitte väga, kindlasti mitte kindlusriigid me ei ole, aga, aga, aga ka mitte väga avatud uutele mõtetele. suur tänu, härra senaator. Teil olid väga konkreetsed küsimused proua Beckerile, nii et äh, proua Becker, teil on sõna. vastan hea meelega kõigepealt tahaksin öelda, et sõlmitud leping on veel ratifitseerimata ja seega pole veel jõustunud. seetõttu on kokkuvõtteid teha tõesti veel vara. kui me räägime abielu vararežiimist, millega kaasneb vara juurdekasvu tasaarvestus, siis väga paljud inimesed valivad eh, niisuguse abieluvararežiimi ja juba praegu tunnevad inimesed aktiivselt sõlmitud lepingu vastu huvi ja ma arvan, et problemaatilisi olukordi on tänu sellele palju lihtsam lahendada. on riike, kes on tundnud huvi selle lepingu vastu, ma arvan, et kes selle vastu huvi tunneb, annab sellest ise teada, aga ma tean, et Prantsuse ja Saksamaa justiitsministrid saadavad ka vastavasisulise eh, kirja liikmesriikidele, teatades, et tegemist on avatud lepinguga ja võimalik, et selle lepinguga ühinevad peagi viis kuni kümme Euroopa Liidu liikmesriiki, aitäh! suur tänu, proua Becker! mulle, proua Becker, on jäänud äh, enam-vähem sama mulje. see on see faas, äh, mis tuleb läbida selleks, et jõuda äh, ühenduse lahenduseni, mis kehtiks kas siis praegu kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks või tulevikus rohkemate jaoks, kui neid peaks rohkem olema, pereõiguse valdkond on äärmiselt delikaatne ja nagu te teate, praegu kuulub see siiski liikmesriigi kohtute pädevusse ühenduse tasandil saame me seadust äh, luua siiski ainult nendes küsimustes, kus äh, liikmesriigid on osa oma suveräänsusest Euroopa Liidule loovutanud. Need küsimused on osade liikmesriikide jaoks äh, väga rasked, näiteks nagu omasooliste abielud, partnerlused, nende õigus lapsendamisele. kõik on täna valdkonnad, kus võib-olla bilateraalsel tasandil oleksid lahendused kiiremad kui Euroopa ühtne lahendus. ja kindlasti äh, teie kogemus on, on positiivne kogemus, mis võib meid äh, viia õiges suunas edasi. rohkem ei ole sõnasoovijaid praegu kirjas ja seega ma paluksin, et ähm, härra Arcadio Dias Tehera, äh, kes on Hispaania senati liige, võtaks äh, siis arutelud kokku. aitäh. me räägime materiaalõiguse valdkonnast see tähendab, kus kaks täiskasvanud vaba inimest otsustavad, kuidas nad tahavad ühiselt elada. loomulikult on tarvis neid nüüd otsustada, kuidas täiskasvanud eraisik kavatseb oma varaga ringi käia. meil on tarvis rakendada õiguslikku instrumenti, mis pole mingi empiiriline dokument, vaid õiguslik lähenemine. see, mis, millel on hindav iseloom. see käsitleb eraisiku eraõiguslikke vabadusi ja kui meil ongi tegemist kuueteistkümne peremudeliga, siis on täiesti selge, et kui asi läheb lahutuseks, siis tekib täiesti arvutu hulk äärmiselt keerulisi probleeme. see tähendab, me näeme kohe, kui kompleksse küsimusega on tegemist. see on erakordselt kompleksne valdkond ja mm, see vajab sageli lahendamist, selle tõttu on teadlastel õigus, kui nad nendele probleemidele viitavad. muidugi ta-, võtavad selles osas sõna ka poliitikud. Nad äh, püüavad meile näitlikustada praktikas esinevaid juhtumeid, kuid äh, põhimõtteliselt ei ole, piisa nende kirjeldamisest, vaid neid tuleb lahendada. heaks näiteks on bilateraalsed lahendused, nagu täna äh, siin juba juttu olnud Saksa-Prantsuse leping. kindlasti tuleb ära kasutada selles lepingus sisalduv kasulik kogemuslik teadmine ja kui me läheme edasi kahepoolsete lepingute teed, mis arvestavad inimeste alalist elukohta, kummagi riigi õiguskorda ja selle nüansse, siis me kindlasti jõuame tulemusteni, mis arvestavad detaile, mida ei saa kahe silma vahele jätta kuid on äh, oluline kokkuvõttes liikuda sinnapoole, et meie vastu võetud otsused arvestaksid võimalust mööda kompromisslahendustena kõigi liikmesriikide traditsiooni ja õiguskorda, see tähendab, me peame püüdma edasi minna. loomulikult on tervitatavad kõik bilateraalsed lahendused ja ma leian, et tervitan ka, et tuleb tervitada ka neid neljateistkümmet riiki, kes otsustasid ühineda Rooma kolmega, kuid siit tuleb edasi minna. ideaalne oleks muidugi, kui kakskümmend seitse liikmesriiki liiguksid kõik ühes suunas ja püüaksid kompromissina mõelda sarnaselt, kuid ükskõik millist lahendust me ka ei valiks, kas kahepoolset või mitmepoolset, ei tohi me, me unustada seda, milleks me seda kõike teeme, mis on meie tegevuse otstarve, milleks see on vajalik ja see on selgelt vajalik meie kodanike huvides sest äh, ikka on nii, et inimesed abielluvad, siis paraku nad ka lahutavad ja on suurepärane, kui me suudame lahendada seejuures tekkivaid probleeme Euroopa kodanike jaoks seega ükskõik millisel organisatoorsel kujul me edasi ka ei liiguks, on äh, selge, et tänahommikune arutelu on olnud kõigile kasulik. suur tänu senator Teherale. ma tahaksin rõhutada, et ma olen nõus teie märkustega, mida te meiega lahkelt jagasite. loomulikult me tahame selgelt ja mõistlikult seda asja edasi arendada nagu juba siin täna on öeldud, kui me räägime Rooma kolmest, Brüssel kahest, Brüssel kaks kahest, siis pole see loomulikult tavalisele inimesele sugugi arusaadav jutt. me peame siiski edastama sõnumi ja selgelt seda tegema selle kohta, mis nendes õigusaktides kirjas on. ja seega ma olen nõus äh, selle mõttega, et äh, pereõiguse vallas me väga selged definitsioonid välja töötaksime, nii nagu ka teistes valdkondades kui me suudaksime aidata inimestel seda teemat paremini mõista, siis võib-olla oleks ka see ühenduseülene lahendus meile natukene lähemal. lubage veel kord aga tänada meie ettekannete esitajaid, kes väga intelligentsete sõnadega tulid täna välja ja loodame, et nad on äh, sellega mm, pannud idanema edasise töö rahvusparlamentides ja Euroopa Parlamendis selles küsimuses, lubage tänada äh, härra Dias de Herat, minu kaasesimeest äh, asja vedamise eest, kell on saanud kaksteist ja käes on meie tänase konverentsi teine osa, räägime me täpselt siis äh, pärimisõigusest piiriülestes mm, küsimustes ja annaksin sõna kolleegile äh, meie õiguskomisjonis Kurt Lehnerile kes loodetavasti tuleb äh, seda teemat siin juhtima ja ka Lord Paunes, äh, teilgi koht siin esilauas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 ja mu daamid ja härrad, kallid kolleegid. ma oleksin võinud sissejuhatuse teha ka sealt, kus ma istusin, aga no nüüd ma olen siis selle paneeli eesistuja. kui see siin nii tavaks on, siis istun nüüd selle laua taga ja ma tervitan kõiki selle arutelu osavõtjaid eri, kui võtame Brüssel üks, Brüssel kaks, kaks A, Rooma üks, Rooma kolm ja nii edasi ja nii edasi, siis tegemist on dok-, määrustega, mis kodifitseerivad olemasolevad õiguskorrad ja tegelikult sõnastavad rahvusvahelise eraõiguse eh, täiesti uuel kom-, moel see on loomulikult väga keeruline protsess ja sellepärast on oluline, et ka rahvusparlamentide esindajad selles arutelus osalevad. materiaalne õigus, pärimisõigus öö, ja nii edasi, nii edasi, need peavad olema küsimused, mis tuleb sõnastada võimalikult nii, et nad ei astu, oleks omavahel vastuolus ma leian, et me peaksime endale teadvustama, et kaksteist miljonit Euroopa Liidu kodanikku elab tänasel päeval mõnes teises liikmesriigis. Äh, see tähendab seda, et aastas on äh, kaheksakümmend viis tuhat äh, surmajuhtu, kus inimene läheb teise ilma mõnes teises liikmesriigis ja nüüd, kui me räägime mingit näiteks Saksa-Poola näitest, kus, või Saksa-Pran-, Poola-Prantsuse näitest, palun vabandust, siis siis tekivad kohe eh, küsimused see, selle kodaniku pärimise suhtes, kes öö, eh, olles Poola kodanik, Erik eh, omandas vara Saksamaal ja suri Prantsusmaal. võib-olla tuleks eh, arvesse ka Belgia õigus, kuid tegelikult võin kohe öelda, Belgia õigus rakendamisele ei tule, kuivõrd näiteks kui on tegemist Äh, Prantsuse kodanikuga, kui on aga tegemist Saksa kodanikuga, siis võib kõne alla tulla Poola õiguse rakendamine. sest nendes eh, kõikides nimetatud neljas riigis kehtib erinevine, erinev äh, viimase elu, alalise elukoha arvestamise kord. see tähendab, et äh, tekkiv konflikte tuleb lahendada kohtu teel. Euroopa Liidu liikmesriike eh, saab eh, nagu liigitada selle järgi, kas, eh, kus kõige, kas, kus lähtutakse pärimisõiguse puhul kas kodakondsusest või kus lähtutakse viimasest alalisest elukohast. see on väga oluline, samas on oluline ka see, et vastastikust kohtuotsuste tunnistamist ei, aset ei leia. see tähendab, et kui ka mõlemad riigid, eh, kus ühel pool keht-, ühes kohas kehtib eh, viimase alalise elukoha ja teisalt kodakondsuse printsiip, et tekib eh, konflikt, õiguslik konflikt äh, pärimisõiguse rakendamise puhul. me ei saa niimoodi äh, äh, pärimisõiguse puhul küsimust ühtlustada, nagu seda tehti abieluvararežiimi keht-, kehtestamise suhtes Prantsusmaa ja Saksamaa vahel kokku leppides ja vastavat lepingut sõlmides. see tähendab, et ma, see tähendab muuhulgas aga meie edasise arutelu seisukohalt ka seda, et tõlked, mis on teie käes, ükskõik kuhu keelde nad on tõlgitud, on suhteliselt äh, ebatäpsed. tahaksin öelda, et see, mis puudutab rakendatavat õigust ja kohtualluvust, siis Äh, tuleb äh, ühelt poolt arvestada seda, milline oli lahkunu viimane alaline elukoht ja teiseks, millise äh, riigi kodakondne ta oli. ja viimase see tähendab, et üldjuhul kehtib viimase alalise elukoha järgne kohtualluvus, ent samas on võimalik e, ennast määratleda ka e, sõltuvalt sellest, millise, millise riigi kodakondne see isik on. vastu võetud otsuseid tunnustatakse mõlemapoolselt, vahetatakse ka pärijatunnistusi Äh, kava on sisse viia üle-euroopaline pärimistunnistus ja loomulikult ei tohi unustada ka üleminekusätteid. tahaksin öelda, et Euroopa Parlamendis, aga ka nõukogus on leidnud need põhimõtted üldist aktsepteerimist ja ma tahaksin rõhutada, et sellest tulemusest lähtuvalt tuleks korraldada kõiki järgnevaid arutelusid selleks, et sätestada kõik detailid, mis siiani on lahtised. kõigepealt on tarvis reguleerida rahvusvaheline eraõigus, kuid asjaõiguses näiteks Äh, asjaõiguse rakendamisel tekivad kohe rahvusvahelise eraõiguse ja kehtiva asjaõiguse vahel kollisioonid, näiteks Prantsusmaa ja Itaalia äh, puhul tekib see kindlasti nii, muuhulgas äh, tekivad probleemid ka pärandvara jagamisega. muuhulgas Saksamaal tekivad väga tõsised probleemid ja on oluline, et me suudaksime eh, rahvusvahelise eraõiguse tasandil lahendada küsimused nii, et need ei oleks vastuolus liikmesriikide õigussüstemaatikaga. meil on tarvis sõnastada ja sätend-, sätestada pärimisõigusega seonduv ähm, samas äh, kõiki äh, mõisteid mitte liiga täpselt sõnastades. kui me räägime artiklist kakskümmend seitse, siis tekitas see ilmselt äh, teatud vastuseisu ka rahvusparlamentides. väga palju seondub siin emotsioonide ja tavadega. olen tegelenud selle küsimusega Äh, väga põhjalikult ja leian, et tegelikult neid emotsioone ja tavasid siiski eh, hinnatakse liialt üle. ja ma arvan, et kui me räägime Ühendkuningriigist ja Šotimaast, siis äh, või siis ka Walesis, siis ausalt öeldes ei vasta see üldse tõele, et Walesis või Inglismaal puudub äh, Eh, kohustusliku pärandosa määratle, määratlemine. kõik need teemad, mis eh, tõusetuvad eh, selle määruse, see tähendab rahvusvahelise eraõiguse ühtlustamise käik-, käigus, on probleemid, mida tegelikult on võimalik lahendada, sest nad õiguspraktikas leiavad aset Äh, muuhulgas äh, kui me vaatame ka Belgia pärimisõigust. väga sageli ei märgata, et kui inimene, kui inimene ei, on lahkunud oma alalisest elukohast ja liigub mõnda teise äh, liikmesriiki, mille kodakondne ta ei ole, siis tekivad probleemid, äh, kui inimene sureb. aga andke andeks, see probleem tekib alles siis, kui ta selles riigis, kuhu ta kolis, suri. kui me räägime pärimistunnistustest, siis ma arvan, et äh, ka notar Pascalis räägib sellest põhjalikumalt, aga ka Passage Saint, aga ma leian, et enne kui ma neile sõna annan, on vaja rõhutada, et määruse lõige kaks on väga ebaõnnestunult sõnastatud. ma arvan, et need sõnastused ei ole väga õnnestunud juba originaalis ja niipea, kui läheb asi tõlkimiseks, siis läheb asi päris hulluks kätte. seetõttu, kui me räägime Euroopa pärimistunnistusest, siis sellest räägib kolleeg Lessei aga rääkimata Saksa parlamendis tekkinud vastuseisule on väga oluline rõhutada, et Euroopa pärimistunnistus on dokument, mille puhul tuleb vahet teha tema öö, faktilise toime ja õigusliku rakendamise vahel Saksa pärimistunnistust peab aktsepteerima Saksa kohus, sest sellisel juhul inimesed aktsepteerivad näiteks seda hooldusõiguse puhul, kuid oluline äh, selles on, et tagatakse õiguskindlus see tähendab, et kui inimene soovib pärida, et ta võib olla kindel selle pärimistunnistuse õigsuses. omalt poolt tahaksin öelda, et pärimistunnistust äh, tuleks valida ainult piiriüleste juhtumite korral on oluline, et me suudaksime lahendada äh, olukordi ilma igasuguste konstellatsioonideta. Äh, ilma selleta, et tekiks olukord, kus keegi küsiks, no ja mis siis nüüd edasi saab? olen täiesti veendunud, et kui me võtame vastu selle määruse, siis me tagame Euroopa kodanike jaoks lisandväärtuse selleks, e, selleks, et Euroopa kodanikul oleks tagatud õiguskindlus, et tema e, kui testaatori viimane tahe leiab elluviimist. tervikuna tahaksin kokkuvõtvalt öelda, et kõik need kodanikud, kes elavad oma kodumaal ei muutu selle tunnistusega mitte miskit ja midagi ja selle määruse vastuvõtmisega ka, aga nendele positiivseks momendiks on see, et selle määruse vastuvõtmisega avaneb nendel inimestel raskusteta võimalus pärandada oma vara Eh, inimesele, kes elab mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis ma olen päris kindel eh, ja ma võin kinnitada ka parlamendi nimel, et me viime selle määruse positiivse lõpuni. Eh, meie jaoks on oluline see dokument kõikide liikmesriikidega kooskõlastatult vastu võtta ja aga kuivõrd me ei taha otsustada midagi üle kellegi peade, siis on hästi oluline, et me teeme seda koos liikmesriikidega, muuhulgas äh, tänase arutelu käigus. mina isiklikult kavatsen selles osas äh, esitada ka algatusraporti järgmise aasta alguses nüüd äh, tahaksin aga tõepoolest huviga jälgida teie ettekandeid. Äh, palun vabandust, äh, Paolo Pascalis, palun. ma tänan ühenduse määruse eelnõu pärimisasjade kohta avab meile suurepärase võimaluse eh, sekkuda selles valdkonnas, mis eh, praegu mõjutab väga meie kodanike elu. ametlike dokumentide kasutamine juhul, kui omandatakse pärandvara tõendite väljaandmine, neid tõende annavad välja notarid, aga ka muud ametiasutused. juhul, kui tegemist on pärandamisega. pärandamine võib toimuda testamendi alusel, notari poolt välja antud dokumendi või kohtu poolt välja antud dokumendi alusel ja sellega kas omandatakse või kaotatakse pärimisõigused või võidakse ka pärandasja jagada. ma arvan, et see määruse eelnõu, mida praegu arutatakse, võimaldab meil tagada, et iga kodanik saab kasutada ametlikku dokumenti, tihtipeale on siis tegemist notari poolt välja antud vormistatud vandetunnistusega või muu dokumendiga. ja kui notar ühes või teises liikmesriigis annab sellise tunnistuse välja, siis see tunnistus äh, leiab tunnustamist ka kõikides teistes liikmesriikides. kui liikmesriigi ametivõimud annavad välja ametliku dokumendi, äh, siis peab saama seda kasutada ka teistes liikmesriikides. ta peab olema samasuguse õigusliku jõuga nagu vastav liikmesriigi oma tunnistus. miks on selline piiriüleselt kasutatav tunnistus niivõrd tähtis? tähtis nii kodanikele kui ka ametiasutustele. tihtipeale on ju nii, et on vaja esitada ametlik tunnistus, ametlik dokument, sest see kujutab endast tõend, materjali, tõendit. ta tõendab, et pärimismenetlus saaks toimuda ja tagab sellele pärimismenetlusele suurema õiguskindluse. oleks ju halb, kui äh, dokument kaotaks oma väärtuses, kui teda kasutataks muus riigis kui selle dokumendi väljaandmise riik. praegu meil ei ole veel eh, ühenduse üleseid eeskirju eh, selles valdkonnas ja me tugineme menetlusõigusele liikmesriigi raames iga kord. ning see toob kaasa selle, et võidakse erinevalt tõlgendada ja erinevalt ka rakendada erinevaid öö, äh, otsuseid, mis on vastu võetud teistes liikmesriikides ja nüüd lõpuks ometi on meil avanenud võimalus selle probleemiga tegeleda. põhjenduspunkt kakskümmend kuus ning artikli kolmkümmend neli ja kolmkümmend viis tekst määruse eelnõus käsitleb just neid asju, nimelt eh, notarite poolt pärimisasjades välja antud tunnistuste kasutamise võimalus piiriüleselt teistes liikmesriikides. Eh, mõned eh, on leidnud, et need sätted määruse eelnõus tuleks hoopis kustutada, aga mina arvan, et selline vastuseis neile sätetele eh, tuleneb sellest, et ei mõisteta piisavalt, kui tähtsad küsimused siin tegelikult kaalul on. kriitikud väidavad, et ei ole selge, milliseid dokumente, milliseid tunnistusi siin silmas peetakse. aga see on küsimus, millele on lihtne vastata ma olen kindel, et paljud teie hulgast siin saalis on ka isiklikult tegemist teinud ametlike pärimisdokumentidega. ja sellepärast te teate hästi, mida silmas peetakse, ametlik pärimistunnistus või tõend. kriitikud ütlevad, et ei ole selge, milline väärtus võib nendel dokumentidel pärimismenetluses olla. ja on vastu sellele, et sellised tunnistused võiksid olla samaväärsed kui kohtuotsused. et notari poolt välja antud tunnistus on midagi ju, mida võiks vaidlustada ja ümber lükata kohtus. ma arvan, et need, kes nii väidavad, ei tea tegelikult, kuidas toimivad sellised ametlikud dokumendid. selge see, et neid saab vaidlustada ja kummutada äh, kohtus aga tähtis on hoopis muu. tähtis on, et seesugune äh, äh, ametlik dokument leidaks ametliku dokumendina tunnustust ka selles riigis, kus ta ei ole välja antud. nii et äh, ametlik dokument omandab tõendi jõudu ning teda on võimalik kasutada täitmisele pööramisel nii et tähtis on see tõendi väärtuse tunnustamine ka muus riigis kui dokumenti välja andnud riigis. loomulikult äh, selle äh, ametliku dokumendi saab vaidlustada kohtus, aga sellega kuidagimoodi ei saa kahtluse alla panna tema laadi või iseloomu ametliku dokumendina. nüüd mm, tähtis on tagada selline tulemus ühenduse tasandil. praegused instrumendid ei ole selleks piisavad või nad on ebatäiuslikud. Äh, täitmisele pööratavuse aspekt on olemas, aga tõendi väärtust praegused mm, instrumendid ette ei näe. nüüd on seadusandja Euroopa Liidus valmis sellised eeskirjad ja sätted kehtestama. kõigepealt meenutagem, et Euroopa Liidu seadustik juba sisaldab ametlike dokumentide tunnustamise sätteid. see on artikkel viiskümmend Brüsseli konventsioonis aastast üheksasada kuuskümmend kaheksa, kus käsitletakse tsiviil- ja äh, kommertsasjades Äh, volitusi ja Brüssel üks kinnitab seda veel kord. määrus kaks kaks null üks aastast kaks tuhat kolm räägib sellest äh, nimelt äh, abieluasjades otsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine ja täna on sellest ka juba piisavalt juttu olnud ning samuti aastast kaks tuhat neli määrus, kus käsitletakse täitmisele pööramise määrust, tegeleb sama teemaga. riigid, kus on tsiviilõigus, viitavad nendele dokumentidele kui notari eh, poolt vormistatud dokumentidele. veel üks tähtis aspekt ühenduse õiguses on juba olemas ametliku dokumenti, autentse dokumenti määratlus. Euroopa Kohus mm, võttis vastu Unipank otsuses aastal üheksakümmend üheksa sellise otsuse, kus ta pani kirja, et eh, ametliku dokumendi autentsust peab ametiasutus tõestama ning see peab olema see ametlik dokument täitmisele pööratav riigis ka, mis ei ole selle dokumendi väljaandmise riik. see kõik on kirjas Euroopa täitmisele pööramise määruse, määruses ning ka ülalpidamiskohustust käsitlevas määruses. nii et see kontseptsioon, ametliku dokumendi kontseptsioon on Euroopa Liidu õiguses olemas juba äh, Brüssel üks määrusest peale juba neliteist aastat, mida ei ole ühendusõiguses küll praegu, on ühenduse eeskiri, mis käsitleks sellise ametliku dokumendi väärtust tõendina ja see on eriti aktuaalne just pärismis asjades. ütleme, et kui teil on mingi pärandvara äh, register, äh, siis äh, need on, nende register annab välja ametlikke dokumente ja see on piisav tõend, mis äh, kinnitab, et pärandvara eksisteerib ja see tõend on kehtiv kogu Euroopa Liidu õigusruumis. Euroopa Parlament on mitmel puhul äh, ametlike dokumentide teemat käsitlenud, äh, on võrrelnud erinevates liikmesriikides eksisteerivaid erinevaid äh, õigusakte selle kohta, oleme vastu võtnud resolutsioone selles valdkonnas nii et peame teemat väga aktuaalseks. Need läbi viidud uurimused on järgmised. kõigepealt avalik, ametlike dokumentide kasutamine Euroopa Liidus, Briti võrdleva õiguse instituut uuris seda küsimust nüüd dokumentide päritolu äh, määramine on olnud samuti meie uurimise objektiks. see kõik on väga aktuaalne just piiriüleselt. veel üks uurimus, mis minu arvates on äsja kohane, on Euroopa Parlamendi poolt tellitud uurimus notarite kojalt aastal kaks tuhat kaheksa ja Saksa Notarite Instituut osales samuti selles viidi läbi võrdlev uuring ametlike dokumentide kohas Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa, Inglismaa, Poola, Rumeenia ja Rootsi olid need riigid, keda võrreldi ja leiti, leiti, et väga erinev on, eh, kuidas erinevates õigussüsteemides neid dokumente käsitletakse. samuti on olemas aastast kaks tuhat kaheksa parlamendi resolutsioon, kus paluti läbi viia uurimus Euroopa ametlike dokumentide kontseptsiooni kohta ning selles uuringus tuuakse välja peatähtis ning juhitakse tähelepanu nendele suurtele erinevustele, mis on tsiviilõiguse ja angloameerika õiguse vahel. ma arvan, et me teame, et notarite poolt vormistatud tunnistuste piiriülene kasutamine on midagi, eh, mis on väga kasulik ning tähtis on kodifitseerida eh, õigusaktid, mis sellega tegelevad, sest nii me tagame lihtsama mm, autentsete dokumentide liikumise kogu Euroopa Liidus täitmisele pööramise vallas on juba suured edusamme tehtud, aga samas nende dokumentide käsitlemine tõendmaterjalina on midagi, mis vajab veel tegelemist. nüüd järeldus. meil on vaja selgeid ja lihtsaid eeskirju ja norme. ja ametlikel dokumentidel peab olema ühesugune ehm, täitmisele pööratavuse ja samuti transporditõendi väärtus ka nendes riikides, kus ta ei ole välja antud, tähendab teistes liikmesriikides. ning äh, liikmesriikides välja antud ametlikud dokumendid peavad olema samasuguse jõuga kui väljaandjas riigis ja mitte väljaandjates riikides tähtis on, et dokumentide mõju ei oleks erinev eh, lähteriigis ja sihtriigis. mõju peab olema võrdne. ning ametlik dokument on ju see, mille alusel saab vaidlustada pärimisasja nii päritoluriigis kui ka sihtriigis võib-olla on erinevusi selles, kuidas õigusaktid konkreetselt ühes või teise juhtumi puhul toimivad, aga põhimõte on üks. kui hakatakse seda määruseelnõu heaks kiitma, võib-olla siis õnnestub veelgi dokumenti täiustada ja leida lahendus, mis on veelgi lihtsam kasutada ja lihtsam mõista. tänan suur aitäh, kolleeg Pascalis, teie ülevaate eest. see on kindlasti teema, mis saadab meid kõik järgmised aastad Euroopas. järgmiseks annaksin sõna Monsieur Chassali, kes on Prantsuse notar härra esimees. neljateistkümnenda oktoobri kaks tuhat üheksa määruse ettepanek näeb ette kahte peamist eesmärki, pärimisõiguse ühtlustamine Euroopas ning äh, äh, surnu äh, viimane elukoht äh, on siis see, mis otsustab, millist seadusandlust pärimuse puhul kasutatakse viimaste aastate jooksul pärast kahe tuhande viienda aasta rohelise raamatu esitamist võtsin ma üle Euroopa Liidu äh, Nõukogus äh, töögrupi juhtimise selles küsimuses, mis tegeles siis erinevate seisukohtade esitamisega ning Euroopas üritatakse siis jõuda mingisugusele ühtele süsteemile. Äh, senaator Jung juba rääkis sellest, et pereõigus praegu sõltub otseselt Äh, iga rahvusriigi äh, tavadest, äh, kultuurist ja traditsioonidest. kuid teeksin kõigepealt ühe ettepaneku, mis puudutab seadusandluse rakendamise ühtsustuse osas ning siis mida see võiks tähendada. erinevused rakendatava seadusandluse osas on liikmesriigid, kes toet-, puudutavad äh, seda, et kasutatakse erinevat seadusandlust erinevate pärimis äh, äh, pärandvara osade osas, kinnisvara osas üks seadusandlus, muu osas teine. eeliseid on rõhutatud mitu korda sellele, et oleks siiski ühtne seadusandlus, mida kasutatakse kogu pärandvara osas äh, see aitaks muidugi eh, ka pärijate elu kavandada paremini ja nii edasi. erinevusi eh, erinevate süsteemide puhul eh, on ka mujal kui ainult pärandvara osas ja need erinevad eri, erinevused kõik viivad selleni, et pärijate õigusi õõnestatakse näiteks on öö, osades liikmesriikides kaotud pär- ka,, kaitstud pärija kinnisvara pärimiselt te,, teistes mitte. määrus, mis on välja pakutud, peaks siis artikliga kakskümmend seitse, mis praegu küll ei ole piisav, nägema ette eelkonsultatsioonid, nii nagu seda on ette näinud, nähtud Prantsuse parlamendis ma tahaksin rõhutada seda, et äh, kui räägitakse korra, kohalik äh,, avaliku korra kaitsest, siis see on äh, rakendatav ainult mõnedes küsimustes, eeldatud on siin ühenduse nõusolek äh, ja lähimuspõhimõte tuleb muidugi ka märku. ei tohi alahinnata seda, mida need erinevused äh, ja tavad äh, eraõiguse osas tähendavad ja kuidas on tagatud äh, õiguskindlus tulevikus, mida ju meie kodanikud väärivad. üks märkus veel, mis puudutab ähm, pärandi korraldamist, äh, seadusandlus peaks äh, olema siis geograafiliselt kõige lähemal, nüüd perede kaitse üks kõige teravam kriitika, mida saadetakse selle süsteemi osas, mis äh, kasutab erinevaid seadusandlusi erinevate pärandvara osade osas, on see, et see ei aita mitte kuidagi äh, pärandit kavandada, plaanida ja et äh, väga raske on pärijal siis saada ülevaadet pärandvara osade osas, oma õiguste ja kohustuste osas ning äh, loomulikult oleks pärijate huvides pärandvara jaotamine, mis oleks selge ja arusaadav, kuid loomulikult peab olema tagatud siis kõigid osapoolsed õigused, äh, kaasaegsed äh, tsiviilõiguse süsteemid ähm, jätavad praegu soovida nii mõndagi tuleviku osas, lihtsuse ja mugavuse osas, näiteks Prantsusmaa kes eh, ei ole kaasatud vähendamise süsteemi. mida me peaksime siis tegema selleks, et tagada õiguskindlus pärandi kavandamise osas eh, ning eh, õiguskindluse tagamise osas rahvusvaheline eraõigus reguleerib seda, kuid me teame praegu, et ei arvestata erinevate seadusandlustega. ja neljateistkümnenda oktoobri kaks tuhat kaheksa ettepaneku artikkel seitseteist peaks siis seda lahendama viidatakse siin väga konkreetselt ühtse seadusandluse kasutamise äh, osas selleks, et kaitsta perekondi äh, või äh, kadunu lähedaste õigusi. loomulikult inimestel on õigus äh, valida endale elukoht, mõtlemata selle osas sellele, et milline seadusandlus hakkab kehtima tema suremisel korral ja nii edasi. me peame vältima oma meetmetega igasuguseid selliseid seadusandluse moonutusi me peame kaitsma eh, pärandvara ja, ja, ja kadunu pärijaid eh, ja selleks oleks muidugi kõige õigem ühtse seadusandluse kasutamine. minu järgmine märkus, mis puudutab siis eh, lähemust kadunule, ehk teisisõnu tuleb siin mängu see tavalise elukoha küsimus, üsna tihti valitakse just üldiselt inimesele, inimesele on lähedal füüsiliselt tema materiaalne vara, kinnisvara, vallasvara, nii edasi, pension, palk, kinnisvara peaasjalikult siis peamine elukoht, kuid loomulikult pärijatel on väga raske välja selgitada, mis on kõik pärandvara hulgas, eriti kuivõrd tegemist on äärmiselt delikaatse küsimusega, kui pärijad on äh, rohkem. loomulikult info jagamine on kõige olulisem ja loomulikult oleks kõige loogilisem, et äh, pärandvara äh, jagamine toimub äh, lahkunu viimasele elukohale kõige lähemal piirkonnas, kasutatakse siis seadusandlust, mis, mis reguleerib ka vara, mis inimesel on võinud siis olla pärandi likvideerimine või pärandi vastuvõtmine selles osas, see puudut-, see, siin me räägime nüüd otse siis pärijatele levivat, laienevate õiguste puhul praegune välja pakutud ühtne seadusandlus näeb ette senisest lihtsamat äh, seadusandlust vastavalt rakendatavale seadusandlusele peaks see siis kaitsma paremini perekonda ning loomulikult rajaneb see osapoolte heal tahtel. mis puudutab äh, pärandvara perekonnad äh, saavad äh, uue määrusega lisatoetust õiguskindluse osas määruse selget-, selgituskirjas on kirjas, et see puudutab äh, pärandiõigust, äh, kuid praegu on veel lahendamata pärandvara vähendamise või äh, likvideerimise küsimused. liikmesriigi seadusandlus on siiski ülivaks pärandi puhul ja, ja näeb ette mater-, materiaalõiguse, materiaalvaraga seonduvad küsimused, küsimuste lahendamine, lahendamise kuid äh, ilmselt äh, praegu siiski tuleb veel karta seda, et äh, erinevused liikmesriikide vahel on liiga suured, et neid lihtsalt ületada nüüd pärandi osas mingisuguse ühtsuse saavutamine liikmesriikide vahel perekondade kaitsjaks tundub olevat selline ummikseis juriidilises mõttes. sektori asjatundjad ei suuda leida õiguslikku ala Äh, alust äh, pärandiõiguse osas. kui rakendatakse seadusandlust äh, selle järgi, kus isik viimasena elas, tundub olevat kõige tõhusam lahendus ja kõige lihtsam lahendus perekondade jär-, jaoks. pärandidokumentide väljaandjad loomulikult peavad ka tagama õiguskindluse iga liikmesriik on äh, selle korraldanud äh, vastavalt oma õigustavadele, kas on see siis notarid või pärandvara haldajad äh, või ähm, needsamad usaldusühendused, kuid kuidagi tuleks formaliseerida perekondade jaoks Euroopas päranditunnistused Michel Grimaldi, Pariisi ülikooli professor, äh, on öelnud, et taoliste dokumentide puhul tuleb need äh, võimalikult formaalseks muuta selleks, et kaitsta äh, siis neid, kes kaitset vajavad. suur aitäh, Pascal Chassin, sellise ulatusliku käsitluse eest ma leian, et te hindasite lahkunu viimast alalist elukohta kui faktorit väga positiivselt, nüüd ma annaksin sõna proua Lenka Lesseile, vabandan, et teie nime kohe õigesti ei öelnud. kõnel ei ole sees mikrofoni Děkuji. Moje jméno je Lenka Lesaj. Ma tänan. Minu nimi on Lenka Lesai. Lesai, nii hääldatakse seda. Minu ettekande teema on Euroopa pärimistunnistuse sisu ja mõju. Ja siin ma räägin välja pakutud Euroopa määruse eelnõust tõepoolest, tegemist on teemaga, mida võiks terve päev arutada, aga minu käsutuses on vaid kümme minutit ja selle piiratud aja jooksul ma tahaksin juhtida tähelepanu peamisele, minu arvates kõige tähtsamale. Euroopa pärimistunnistus peab aitama lahendada pärimisasju kogu Euroopa Liidus. nagu te kuulsite, on erinevusi selles, kuidas testamente koostatakse, eh, kuidas lahendatakse pärimisasju, kuidas antakse edasi pärandvara. kui me vaatame komisjoni ettepanekut, siis see välja pakutud Euroopa pärimistunnistus peab olema ühesuguse sisuga kõikjal Euroopa Liidus, ükskõik siis mis kes riik on selle pärimistunnistuse välja kirjutanud. artikkel kolmkümmend kuus määruse eelnõus räägib peaeesmärgiks. peamiseks eesmärgiks on olla tõendiks selle kohta, et annakusaaja ja pärija Äh, omavad teatud õigusi, aga samuti räägitakse ka pärandvara hoollaja ja äh, testamendi täitja rollidest. Mm, ja Hispaania eesistujana äh, tegi ettepaneku täpsustada just seda pärimistunnistuse tõendi iseloomu paremini. see on kõik kirja läinud artiklisse kolmkümmend kuus lõikesse kaheksa A muudetud teksti. kolmekümnendal juunil käesoleval aastal Hispaania tegi sellise ettepaneku. nüüd milline on Euroopa pärimistunnistuse sisu? me kuulsime, et eh, sisu puhul on tähtis Eh, tema lõplik mõju määrab ta ju, kes lõpuks saab selle pärandvara. kas tuleks kuidagi eesmärki piirata? Mm, selge on see, et pärimistunnistus ei peaks liigset informatsiooni sisaldama, ta peab olema selge ja need andmed, mis pärimistunnistuses on, on lahti kirjutatud artiklis nelikümmend üks, e, nimelt e, sellest pärimistunnistusest ära jäetud e, väljaandja, väljaandmise kuupäev, siis annaku saaja ja pärija andmed, samuti õigustatud isikute andmed ning pärimisõigused. mõned nendest andmetest Äh, on vaja säilitada eriti need, mis on erinevates punktides üles loetletud selles artiklis ning pärimistunnistusse ei pea kirja minema äh, need esemed, mis lähevad annakusaajale või pärijale. mõnedes liikmesriikides on olemas äh, instrumendid, millega määratleda, kuidas pärandvara jagada. aga eesmärgiks on eh, ikkagi ennekõike eh, pärijate õigusi mm, tõestada ka teistes liikmesriikides ja sellepärast ei ole vaja kogu pärandvara koosseisu üles loetleda selles pärimistunnistuses teiseks, eh, pärimistunnistus ei pea üles loetlema eh, üksikute pärijate õigusi ega mingeid piiranguid, mis on kirjas H, I ja J punktides selles samas artiklis. Euroopa pärimistunnistus ei pea tekitama selliseid õigusi, sest tegelikult need õigused tekivad ikka äh, kohaldatava õiguse kohaldamise tagajärjel. nii et pärimistunnistuse puhul tasuks tekstis viidata ikkagi kohaldatava õiguse vastavatele sätetele, mis need õigused loovad. ja Euroopa õigusalase koostöövõrgustik on kõige parem koht, kus sellist informatsiooni jagada äh, ja sellepärast ka Euroopa pärimistunnistus ei pea loetlema menetlusi, mis tuleb läbi viia pärimisasjas vastavalt kohaldatavale õigusele. sellest on juttu samas artiklis punktis K. nüüd, millised peaksid olema Euroopa pärimistunnistuse tulemused ja mõjud? seda tunnistust tuleb automaatselt tunnustada kõikjal Euroopa Liidus, aga samas me peame mõtlema ka, et eh, võidakse pöörduda parimise asjaga kohtusse ja sellisel juhul on vaja eh, mõelda pärimistunnistuse mõjule isikute vaba liikumise seisukohast. Hispaania ja Belgia eesistujate muudetud teksti ettepanek näeb ette, et et see üheski liikmesriigis ei ole vaja mingit täiendavat menetlust, et tunnustatakse kohe selle tunnistuse eh, sisu ja kehtivust, nii nagu on kirjas ka artiklis nelikümmend kaks ja määruse eelnõus on artiklites kolmkümmend kuus, kolmkümmend kaheksa, nelikümmend ja nelikümmend kolm sellest juttu. aga ei ole mingeid garantiisid, kui äkki äh, ei taheta äh, tunnustada pärimistunnistust. ja tegemist on kohtuasjaga. Äh, pärimistunnistuste puhul on tähtis ka see, et isik, kellele see tunnistus antakse, Eh, peab saama üle kontrollida kohe selle tunnistuse mm, kehtivuse. ja selleks on meil vaja elektroonilist registrit, nagu Max Plancki instituut näiteks välja pakkus. ma usun, et ei ole kahtlust sellest, et Euroopa pärimistunnistus on ülimalt oluline dokument kõikide pärimisasja osaliste jaoks ja sealhulgas ka pärandvara hooldaja jaoks. aga tähtis on, et kõik osapooled eh, selles pärimisasjas näitaksid üles head tahet, sellest on juttu artiklites kolm ja neli. üksikute liikmesriikide mm, asjaõigus loomulikult juba käsitleb ka hea tahte kontseptsiooni. Euroopa pärimistunnistus on midagi, millel peab olema ka tihe seos Euroopa eh, kommertsvarade registriga. selline ettepanek on tehtud mitmetes töörühmades ning komisjon kiitis selle ettepaneku käesoleva aasta juunikuus heaks. Euroopa pärimistunnistus peab olema tõendiks selle kohta, et pärandvara on õiguspäraselt üle antud. ning tähtis on, et kõike seda tunnustataks ka riigis, teistes riikides kui pärimistunnistuse välja andnud riigis. see on tõendiks nii eh, pärija kui ka eh, pärandvara hooldaja testamendi täitja jaoks. suur aitäh, proua Lessai, et te andsite nii keerulisest teemast nii suurepärase ülevaate. eriti kui aega on vähe, on see alati väga keeruline. nüüd on meil ka sõnasoovijad härra Tumei, Saksa Bundestag, palun. suur aitäh. kõigepealt ma tahaksin kommenteerida oma märkust. olen endiselt suhteliselt reserveeritud aga kui me peame juba arvestama materiaalõiguslike tagajärgedega, siis olen ma seisukohal, et siis ei jää meil ilmselt midagi muud üle. tahaksin veel kord korrata, et suhtun teatud ettevaatlikkusega kodakondsuse see kui otsustavasse või määravasse faktorisse, ma siiski leian, et viimane alaline asukoht väljendab teatud valikuid ja teatud kliimasid, kas see peaks olema määravaks pärimise korral, on no, eraldiseisev küsimus. ja kui tagasi tulla proua Lessai ettekande juurde, mis käsitles muuhulgas ka registrit, siis tahaksin öelda, et homme on seesama teema päevakorral ka Saksa Bundestagi, Bundestagi istungil. Äh, äh, ma ei, tahaksin öelda, et on olemas liikmesriike, kus on olemas juba äh, pärimisregister, ma ei tea, kas see tuleks võib-olla siis siduda üle-euroopalise pärimisregistriga. suur aitäh! suur tänu, härra esimees, teeksin omalt poolt ühe märkuse, mis puudutab siis äh, pärimistunnistuste küsimust. Äh, umbes aasta tagasi oli äh, Prantsuse senatis see küsimus arutelul edastasime muidugi äh, soosiva seisukoha ühenduse algatuste osas, aga pöörasime siiski tähelepanu äh, siis nii Prantsuse valitsuse kui ka Euroopa instantside tähelepanu tõsiasjale, et Prantsusmaal, äh, nii nagu ilmselt paljudes teisteski riikides, niinimetatud pärandireservi mehhanism ehk teisisõnu, see peaks siis kaitsma äh, Eh, lahkunu eh, järglaste õigusi, nimelt eh, teatud osa pärandvarast, olgu see siis kolmandik või pool või neli kolmandikku, kolm neljandikku, <laughs> mis on ette nähtud siis kohustuslikuna lastele, selleks et neid kaitsta ja Prantsusmaal äh, peame me sellest äh, vägagi kiivalt kinni, et äh, kohustuslik osa pärandist läheb lastele ja, ja siis otsestele järglastele. kuid minu meelest ühendus peab selle ka oma seadusandluses arvesse võtta, võib-olla keegi suudab mul, mulle selgitada täpselt seda, et kui kaugele on jõutud siis selles küsimuses. härra Tomeima ei kavatsenudki Bundestagi kritiseerida, sest ma lihtsalt käsitlesin lähemalt Belgia senatit. minu meelest on väga positiivne tulemus, mis seal saavutati ja mulle tundub, et on väga oluline, et äh, rahvusparlamendid tegelevad samuti selle äärmiselt olulise teemaga. mis puudutab kodakondsuse küsimust siis ma arvan, et see oleks niisugune teema, mis vajaks iseseisvat pikaajalisemat arutelu. ausalt öeldes veel viis-kuus aastat tagasi, kui me koostasime rohelist raamatut, poleks olnud nii põhjalik arutelu üldse võimalik ja alles siis, kui ma tegelesin ise raporti koostamisega, mõistsin ma, et mõistsin ma, et kodakondsuse küsimust ei saa äh, sugugi kõrvale jätta, kui me räägime äh, kodakondsusest, äh, siis meil tekib kohe ka valimisõiguse teema, mis tähendab seda, et kui me lähe-, kui me peaksime siis seega Eh, lisama oma vaidlusse kolmanda komponendi alalise eh, asukohamaa valimisõiguse ja seejärel kodakondsuse. Neid kõiki kolme on vaja arvestada, vähemalt minu kogemuse põhjal. me oleme seda küsimust põhjalikult arutanud nii raportööri kui variraportööriga, eh, aga ka nõukogu esindajatega ja teadlastega kes on koostanud vastava uuringu. kuid sellele kõigele vaatamata, kui te arvutate läbi kõikvõimalikud õiguslikud kombinatsioonid, siis me tegelikult lõpliku lahenduseni ei jõua. mõni nendest lahendustest võib olla ka positiivne, kui näiteks Saksa äh, riigi kodanik abiellub prantslasega prantslannaga, siis ka siis, kui ta Prantsusmaal sureb, siis Saksa õiguse kohaselt to toimub tema pärimine Saksa õiguse alusel. see, mis puudutab tema vallasvara, see ei puuduta ka tema kinnisvara, sest siin Saksamaal äh, kehtib pärimisõiguse osas hoopis teistsugune regulatsioon kui Prantsusmaal, ehkki öö, äh, ei saa ütlemata jätta, et äh, kui me seda küsimust tervikuna vaatleme, siis öö, tuleb siin leida lahendusi, sest öö, me ei saa sellest üle aga ümber, kui me räägime piiriülestest asjadest. nüüd ma annaksin sõna Lord Bonisile, palun. Uh, much, äh, suur tänu, härra esimees ja lubage rahvusparlamentidest kolleegide poolt tänada teie komisjoni tänase kohtumise korraldamise eest ja vastavalt äh, parlamendi äh, kombele äh, meie koduriigis pean ma siin huvide deklaratsiooni esitama, ma nimelt olen ka jurist ja teatavad huvid mul siin mängus, aga nagu teate teie, tean ka mina, et Ühendkuningriigi valitsus ei ole liitunud vähemalt tänaseks veel nende ettepanekutega ja selles toetas neid äh, minu poolt juhitud äh, Lordide Koja õiguskomisjon. me vaatasime läbi selle komisjoni ettepaneku äh, väga ette, väga täpselt ja tõime välja keerukused, paljud, mis täna hommikul ka on välja toodud. paar hetke tagasi alles härra esimees ise, teie ja teie kolleeg Bundestagist näitasid, kui keeruline see asi on, asi on on täiesti ilmselge ja ma ei taha olla siin äh, jälle üks äh, tavaline inglane, keda kirjeldas härra Haid äh, hommikupoolikul. ja ütleksin, et me näeme vajadust muutuste järgi ja et tuleb kaitsta kodanikke, kes kelle pärandvara võib olla nii-öelda piiriülene, kuid samas äh, oleme me aga seisukohal, et kui me üritame leida kõigile sobivat ühtset lahendust, äh, siis kaasneb sellega soovimatute tagajärgede oht ja et mõnedes valdkondades asjad lähevad keerulisemaks veel, kui need on seda täna. Äh, see valdkond on otseselt seotud kohaliku varaõigusega, kohaliku kultuuritavadega ja meie arvame, et me peaksime astuma märksa ettevaatlikumaid samme nagu näiteks on komisjon teinud kriminaalõiguse valdkonnas ja ma te ütleksin küll, et seal on konkreetsetes küsimustes saavutatud väga selge edasiminek, selle asemel, et oleks siis üritatud leida sellist üldlahendust kogu probleemile võib-olla tõesti Ühendkuningriik tänu oma äh, õigussüsteemile ja varaõigusele, mis on natukene erinev teistest liikmesriikidest, on võib-olla mõneti äh, eriline liikmesriik, kuid siiski me oleme seisukohal, et inimesel peab olema õigus oma vara jagada nii, nagu ta tahab ähm, ja seega ei ole Ühendkuningriigis mingisuguseid takistusi tal sellele, mis ja ma paluksin, et kolleegid mõistaksid ja ma räägin siin eh, ju notarina, et notarite roll Ühendkuningriigis võib-olla erinevalt teistest liikmesriikidest ei ole täpselt selline, nii nagu tänased eh, kõnelejad teistest liikmesriikidest on, on, on eh, selgitanud ja mitte ja meil ei ole sugugi notari poolt väljastatud tunnistustel kohtuotsuse kaalu. ja siit tekibki meil raskusi Euroopa pärimistunnistusega. ja ettepanek sellisel kujul, nagu meie seda arutasime, äh, kattis mitte ainult kohtuotsused, vaid ka äh, notari vandetunnistused kas see siis äh, tähendaks seda, et äh, et kehtiks see kõikides liikumisriigis ühtseti, esindatusõigus ei oleks tagatud ja samasugused äh, raskused on meil ka ametlike dokumentidega. härra esimees, ma saan aru, et aeg on mul juba otsas. nagu ma aru saan, Ühendkuningriik jälgib seda, mis selle ettepanekuga nüüd edasi saab. mul pole kõhklustki selles osas et äh, lõppjäreldus selles osas, kas Ühendkuningriik jääb sellest süsteemist välja või lõpuks liitub, see sõltub sellest, et kas äh, tavapärase elukoha äh, määramine seadus, rakendatava seadusandluse osas jääb paika või ei, tuleb praegu siin väga selge, väga selge definitsioon anda. meie tahaksime, et ka pärandaja arvamus võetakse sinna arvesse ja loomulikult äh, ka pärandimaksu tuleb kaitsta. ja härra esimees, ilmselt mul ei ole praegu enam rohkem aega detailidesse lahkuda, laskuda, aga äh, minu meelest sellega tuleks tegeleda, tuleb lihtsustada süsteemi ja erinevate pärimisrežiimide säilitamine, millest siin täna on ju räägitud, on mõneti kaks omavahele vastuminevat asja, tagasivõtmise õigus äh, on äh, problemaatiline, rääkisin juba päranditunnistustest ja ametlikest dokumentidest, ma ei saa rääkida seega täna siin ühes kooris teiste notaritega, oleks ma veel noor mees ja alles oma karjääri alguses, toetaksin ma seda muidugi, sellepärast et tundub, et äh, see oleks mulle äh, ja rahakotile märksa tasuvam, aga need reservatsioonid ma pidin täna siin välja ütlema nendes küsimustes aga ma olen veendunud et kõik Rahvusparlamendi saadikud tahavad selle asjaga, sellesse asjasse süüvida, enne kui langetatakse lõpuotsus. mina muidugi tahaksin, et Ühendkuningriik pigem siiski liituks süsteemiga kui ei, aga ausalt öeldes küsitakse meilt palju Äh, teema on väga keeruline ja selline üldlahendus ei ole võib-olla õige ja, ja edu saavutaks rohkem pigem võib-olla selline ettevaatlik samm-sammuline lähenemine. Ähm, suur aitäh, Toot Paunes. mul on, tahaks siiski lisada, et Ühendkuningriigi spetsialistid osalevad toimuvas Euroopa pärimistunnistuse määrust käsitlevas arutelus me vaatame, kuhu me välja jõuame, sest andke andeks, eelise loob juba üksteise mõistmine. on võimalik ju selle arutluse käigus teada saada nii mõndagi, muuhulgas ka seda, et Walesis siiski eksisteerib kohustusliku pärandvara eraldamise kohustus ja selles mõttes on väga mõnus seda teemat arutada, sest juba esimese lause teise osa puhul te jõudsite selleni, mis on kõigile mõistetav, see on tasude küsimus. ja siis tekib küsimus sellest, nagu oleks need tasud liiga suured, andke andeks, see tasud ei ole liiga suured. igal juhul ma tahaksin käesolevas kontekstis viidata sellele, et lähtudes meie initsiatiivist, on algatatud äh, komisjoni poolt nüüd ka konsultatsioone maksuõiguse vallas Euroopas praktiliselt puuduvad riikide vahel topeltmaksustamise kokkulepped ja väga paljude kodanike jaoks võib see olla äärmiselt ehmatav, eh, kui ta sellest topeltmaksustamisest teada saab ja omal nahal tunneb. Neid küsimusi eh, peavad lahendama kohtud, see saab olema nende tegevusvaldkonnaks. ja ma tahaksin tänase hommikupoolse kokkuvõttes öelda, et nagu ka härra Tomee viitas, on pärimisõiguse puhul väga sageli otsustavaks inimese kodakondsus, tulevikus Euroopa pärimistunnistuse alusel avaneb kohtul võimalus otsustada ja minu arvates on tegemist see tõelis-, on tegemist siinkohal tõelise edasiminekuga äh, eeskätt nendele riikidele, äh, kes seni äh, hoidsid ihust ja hingest kinni kodakondsuses printsiibist. see aitab tagada pärimisõiguse puhul suurema õiguskindluse ja see pärimistunnistus tagab senisest suurema üle-euroopalise lisandväärtuse. ma tänan kõiki, kes osalesid, kõiki, kes sõna võtsid, kes ikka, kes huvitatult kuulasid, me kohtume pärastlõunal kell kolm